<laughs> Good afternoon, ladies and gentlemen. tere hommikust kõigile, tere päevast kõigile. tere tulemast äh, Kondi kohtumisele. nagu te näete, meie äh, äh, uudistevoos meil on kõik vajalikud keeled saadaval ja meie ülekanne meie koosolekust äh, on võimalik kuulata ka internetist ja me alustame kohe päevakorrapunktiga number kolm, mõttevahetus volinik äh, Marianne Tisseniga. ja meie arutelu toimub Euroopa Kontrollikoja liikme Iljana Ivanova osavõtul. tema tegeleb äh, eelarve täitmise heakskiidu andmisega ning ma annan kõigepealt sõna proua Ivanovale suur aitäh teile, proua esimees, volinik, raportöörid, daamid ja härrad, minul on väga hea meel, et ma saan teist nädalat jälle teie ees esineda, et äh, tutvustada peatüki number kuus iga-aastasest aruandest äh, üks B äh, rubriiki, mis tegeleb majandusküsimustega ka tahaksin tänada komisjoni äh, suurepärase konstruktiivse koostöö eest, äh, mis on endast tunnanud kogu meie töö vältel ning äh, nagu saadikud ilmselt teavad, sotsiaalsektor on kõige keerulisem meie liikmesriikidesse ning äh, sellel, see avaldab suurt survet kõigile ühiskonnaliikmetele, sõltumata nende haridustasemest äh, või äh, soost. kõigil peaks olema hea võimalus hea töökoht leida ja elada rahuldavat elu, kuid selle lihtsate eesmärkide saavutamine on endiselt keeruline, vahendeid on vähe, seega on äh, vaja, et iga eurosent oleks kasutatud võimalikult tõhusamalt valdkonnas, kus see kõige vajalikum on. tahaksin keskenduda meie auditist, mis ma ei hakka kordama seda, mida eelmisel nädalal räägiti, tahaksin ma mainida mõningaid regulaarsuse ja legaalsuse aspekte, näiteks kaks tuhat kuusteist ESF kulud äh, jõudsid miljardi euroni ehk siis kakskümmend protsenti äh, äh, sellest MFF rubriigist. Need olid suunatud mitmeaastastele programmidele ning vastutust selle eest kandsid komisjon ja liikmesriigid ning hinnatud veamäär oli neli koma kaheksa protsenti. ning põhilised veatüübid olid olid kulukõlbmatud, eh, vabandust, toetuskõlbmatud kulud, eh, neist nelikümmend kaks protsenti, avaliku hankes tõsised vead eh, olid kakskümmend kaheksa protsenti, juba kolmandat aastat on eraldi janu, jagu peatüki lõppudes, kus leidsime, et, et tulemuspõhine hindamine äh, andis paremaid tulemusi eh, kui eelnevad süsteemid, mis kasutusel olid, eh, näiteks liikmesriigid peavad üle hindama eh, näiteks tulemuslikkuse andmed põhjalikumalt üle vaatama ning komisjon saab ka sanktsioneerida tulem-, nõrkade tulemuste puhul ning peab ütlema, et Sotsiaalfondi eh, eesmärgid on paremini täitmist leidnud kui kahe tuhande seitsmenda, kolmeteistkümnenda aasta eelarveperioodi vältel. tahaksin keskenduda mõningatele eriraportitele, mis avaldati eelmisel aastal, näiteks tööhõive ning sotsiaalasjade valdkonnas. ma raporteerisin ka tulemuslikkuse Äh, raportit äh, haridusküsimuses äh, praeguses maailmas on kvaliteetne haridus tähtsam kui kunagi varem üks põhiline Euroopa Liidu loomise eesmärke on anda Euroopa kodanikele hea ligipääs haridusele. see on üks valdkondi, kus Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid on spetsiifilised eesmärgid sätestanud ning liikumine nende eesmärkide suunas oli meie töö põhiline osa tegime järelduse, et, et, et kuigi eesmärke on arvesse võetud, on siiski vajakajäämisi, mis tulemushindamise keerulisemaks teevad, kuigi probleeme oli mitmesuguseid eelneva eelarveperioodi vältel eh, nägime eh, praeguse eelarveperioodi juures siiski selgeid edusamme. järgmine teema mida sooviksin kommenteerida, nagu te teate, on see minu jaoks äh, väga südamelähedane, see puudutab noorte tööhõivet, see on oluline aspekt Euroopa fondide kasutamisel. ma tulen selle teema juurde tagasi teie komisjonis, kuna meie noorte tulevik äh, ja äh, nende koht tööturul on Euroopa tuleviku lahutamatu osa. hiljuti avaldasime kolmandiku, kolmanda aruande Eh, sellel teemal. meie viimane aruanne ütleb, et noortesoo garantiid eh, eh, kasutamine on paranenud, nagu te teate, külastasime seitset liikmesriiki, kes olid kõik teinud ettevõt-, et edusamme noorsoogarantii kasutusele võtmisel ning mõningaid tulemusi oli ka saavutatud, kuid ükski neist liikmesriikidest ei olnud suutnud garanteerida, et noored, keda toetati, oleks suutnud leida töökoha nelja kuu jooksul. tõstsime esile selles aruandes ka teatud häid tavasid ning äh, äh, mis olid kasutusele võetud liikmesriikides, kuid sellega veel lugu ei lõpe olen alati öelnud, et meie jaoks on ka muud kommunikatsioonimeetodid väga olulised äh, ning äh, äh, ka soovime alati kaasata võimalikult palju sidusrühmi, teeme seda ka sel puhul, korraldasime konverentsi näiteks noorsootööhõive kohal, kus rääkisime väljakutsetest ja probleemidest. mul oli väga hea meel selle üle, et saime selle korraldada Euroopa Parlamendis eh, koos äh, komisjoni, komisjoni suurepärase koostööga ning tahaksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, kes panustasid selle kohtumise eh, korraldamisse ning eh, tänan ühtlasi ka kõiki teisi, eh, kes panustasid heasse tulemusse ning seda oli võima-, konverentsi oli võimalik jälgida ka veebis. lugupeetud esimees, volinik, raportöör alati on suur rõõm teie komisjoni ees äh, käia ning ma loodan, et minupoolsed äh, kommentaarid äh, on kasulik alus teie edasisele arutelule. suur aitäh teile, proua Ivanova ning aitäh teile panuse eest meie töösse, eriti sellesse, et, sellest, et, et noorsootööhõivesse nii tõsiselt suhtute, proua volinik de raportöör äh.... Uh, aitäh, lugupeetud raportöör, lugupeetud parlamendisaadikud, proua Ivanova, daamid ja härrad. selle komisjoni kolleegiumi ametiperioodi alguses me ütlesime, et majanduskasv peab käima käsikäes inimeste elu parandamisega ja me ütlesime, et väga tähtis on, et Euroopal oleks äh, kolme A reiting sotsiaalsetes küsimustes, et meil oleks tasakaalus lähenemine, millega luuakse kõrge kvaliteediga töökohti, tagatakse parem äh, sotsiaalne kaitse ja rohkem äh, lõimitud ühiskond me oleme juba saavutanud tulemusi, kevadel esitlesime Euroopa sotsiaalsammast, ja kõik kolm poliitilist Euroopa Liidu institutsiooni kirjutasid sellele Göteborgi tippkohtumisel ka alla. me soovisime konkurentsivõimelise, dünaamilise ja õiglase majanduskeskkonna luua ning selle kaudu hoolitseda selle eest, et Euroopa sotsiaalne mudel on ka tulevikus jätkusuutlik. see on väga tähtis selleks, et äh, äh sotsiaalne dumping ja killustumine Euroopa Liidus lõpetada, nii nagu ka septembrikuus president Juncker oma kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus ütles Euroopas. me kõik töötame noorte tööpuuduse vähendamise nimel. sellel suvel kom-, nõukogu ja parlament leppisid mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandes kokku, et tuleb leida lisavahendeid noorte tööhõive algatuse jaoks, lisati juurde üks koma kaks miljardit eurot kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, näitamaks, et me soovime poliitilisi prioriteete toetada ja tahame aidata noori, keda on tabanud fin-, finantskriis, viis ja kes on kaotanud töö nüüd on töötajate lähetamise direktiivi üle vaadatud ja me üritame nüüd leida tasakaalus lahendust äh, turuvabaduse ja töötajate kaitse vahel ning samamoodi tuleb ka tööandjatele võrdsed võimalused tagada. see üldine lähenemine mis, mille osas kokku lepiti Eesti eesistumise taktikepi all ja see mandaat, äh, mis Euroopa kahe, parlamendi kahele raportöörile anti, on väga hea, me loodame, et meil õnnestub nüüd läbirääkimistega alustada ja kiireid edusamme teha. aga selleks, et olla tõhusad, tuleb poliitikat hakata rakendama ka koha peal ja siin mängib raha väga tähtsat rolli selleks, et äh, ületada lõhe reaalsuse ja poliitika vahel aga üleüldiselt on siiamaani meie tegevusel olnud positiivsed mõjud. me näeme, et euroalal majandus kasvab ja üleüldiselt kogu Euroopa Liidus eh, praegusel hetkel majanduskasv on üle kahe protsendi kogu Euroopa Liidus eh, ja Euroopa Majandus- ja Rahaliidu alal suisa kaks koma kaks protsenti ja tööpuudus ei ole viimased üheksa aastat olnud nii madal kui praegu. kaheksa miljonit uut töökohta on loodud, seega kaheksale miljonile inimesele on loodud töökoht ja seda on siis tehtud praeguse ametiperioodi jooksul. me teeme koostööd ka riiklike partneritega, hoolitsemaks selle eest, et meie vahendeid kulutatakse tõhusalt ja korrektselt ja mul on väga hea meel öelda, et Euroopa Kohtu otsus väga selgelt peegeldab neid raskeid samme, mida meie oleme vastu võtnud selleks, et lihtsustada ja kaasajastada meie finantsreegleid ning välja töötada korralik kontrollisüsteem ähm, majanduse, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuspoliitika alal. viiendat aastat järjest kohus ütles, et äh, veamäär on vähenenud ja nüüd on see neli koma kaheksa protsenti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, e, viis koma kaks protsenti oli see kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. peale selle Kontrollikoda on ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta andnud siis e, mööndustega kinnituse, mis tähendab seda, et me oleme tegelikult tõesti teinud e, edusamme komisjonis eelarve täitmise osas kahe tuhande kuue, kuueteistkümnes aasta on viimane aasta, mida kontrollikoda siis kontrollis kahe tuhande seitsme kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta programmiperioodi raames. ja nüüd me eeldame, et nüüd kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend programmiperioodi puhul on meil võimalik seda positiivset trendi jätkata. peale selle ka meie enda veamäära hinnang oli kooskõlas Kontrollikoja omaga. minu teenistused nimelt ennustasid et, et kolm koma üheksa protsenti on ESF-i veamäär. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maksete puhul koos kõikide nende finantsinstrumentidega, mida siis tege-, tööhõive raames hallatakse, peaks veamäär olema kolm protsenti, kui arvestada nüüd ka äh, Äh, finantskorrektiive, siis me eeldame, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veamäär peaks olema null koma kaheksa protsenti. väga tähtis on, kui räägime vigadest, äh, et me ei räägi siin mitte pettustest või korruptsioonist või raiskamisest või ebatõhususest, vaid äh, summadest, mis maksti välja, aga mida ei kasutatud vastavalt reeglitele ei ole nii, et juhuslikult need äh, vead tekiksid äh, ja et see veamäär väheneb, me lihtsalt üritame tõesti reegleid äh, selgemaks kirjutada ja need püüdlused kannavad vilja. ja nüüd see, et siin on lihtsustatud kuluvõimalused ette kirjutatud, on tõesti väga heaks võimaluseks. viiendat aastat järjest Kontrollikoda ei leidnud suuri vigu mitte üheski kontrollitud ähm, meetmes, mida siis kontrolliti. viimane uuring näitas, et praeguse programmi perioodi puhul kolmkümmend viis protsenti ESF-i vahenditest äh, kasutatakse siis vastavalt lihtmenetlusele vastupidiselt seitsmele protsendile eelmisel programmiperioodil see kõik näitab, et ESF-i operatiivsed programmid äh, põhiliselt viiakse läbi lihtsustatud kulumenetluse kaudu ja väga paljud äh, liikmesriigid deklareerivadki siis oma kulusid vastavalt sellele menetlusele, ehk siis viiskümmend protsenti nendele makstud summadest lähevad just selle menetluse alla. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend programmiperioodi puhul operatiivsete programmide käivitamine on olnud tõesti aeglane liiga hilja alustati tööd, seda sellepärast, et praegune mitmeaastane ra-, finantsraamistik võeti väga hilja vastu, nimelt detsembrikuus kaks tuhat kolmteist alles. peale selle viivitusi tõi endaga kaasa ka sel, et sisse viidi N pluss kolm reegel, mis tähendab seda, et distsipliinis anti järele just riiklikes ametivõimudes nende reeglite rakendamisel ja need uued meetmed, mis me viisime sisse kahe tuhande neljateistkümnendast kuni kahekümnenda aasta perioodi jaoks, nagu näiteks see, et peab olema nimetatud asutused, mis sellega tegelevad ja et tuleb täita teatud ex-ante reegleid ja tingimusi, see kõik võttis samamoodi nii aega kui vahendeid, enne kui oli võimalik siis riiklikul tasandil hakata programme käima lükata. aga me näeme juba praegu et, et üheksakümmend kuus protsenti ESF-i ametivõimudesse on nimetatud ametid ja mis puudutab rakenduse ja eduaruandeid, siis me näeme, et suuremal osal nendest on eksante tingimused täidetud peale selle me näeme, et investeerimiskliima on parem, on tagatud paremad tingimused ka kõrge kvaliteediga investeeringute jaoks. ja peale selle on ka selgeid märke selle kohta, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal rakendamine on paranenud ja kiirenenud. nimelt selle määr tõusis kahekümne protsendilt äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus kuni neljakümne, nüüd juba neljakümnele protsendile selle aasta suvel, siis suvel kaks tuhat seitseteist raportöör, parlamendiliikmed, nagu te kõik teate, Euroopa Sotsiaalfond on Euroopa Liidu kõige tähtsam meede Euroopa Liidu tasandil, toetamaks paremate töökohtade loomist ja lõimiva kaasava ühiskonna loomist. selle komisjoni poliitiline mandaat on selline, mille puhul me peame hoolitsema selle eest, ESF tagab tulemused koha peal, tegemist on kõige tähtsama rahaallikaga äh, just haavatavate ühiskonnarühmade aitamiseks, nende aitamiseks, keda kriis on tabanud, tegemist on usaldusväärse investeerimisallikaga äh, turul, kus majandus muutub kiiresti ja turutingimused muutuvad kiiresti. see on olnud ka piisavalt paindlik selleks, et toetada äh, pagulaskriisi lahendamist ja siin on kasutatud vahendeid siis koos, kooskõlas ka äh, fondiga, mis on mõeldud just kõige haavatavamate ühiskonnarühmade aitamiseks ja selleks on siis ka pagulased. ESF-i kaudu oleme me olnud ka väga tõhusad, jõudmaks ka äh, töötute juurde, nende juurde, kellel on vaja ähm, ümberkoolitust, sellepärast et äh, tööturg on muutunud. toon ka siin mõned numbrid. tänu ESF-i toetusele eelmise programmiperioodi ajal ja ka selle programmiperioodi ajal ja kuni aastani kaks tuhat neliteist vähemalt üheksa koma neli miljonit inimest äh, said uue töökoha. Nendest üle kolmesaja tuhande lõid ise firma ja vähemalt kaheksa koma üheksa miljonit inimest said mingi sertifikaadi või ümberkoolituse, ehk neil oli võimalik saada dokument siis ka nende oskuste kohta, mille nad said, kui nad osalesid ESF-i koolitustel. ja nüüd esimesed numbrid aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend näitavad ka positiivseid tulemusi. esimene strateegiline aruanne äh, tõuke investeerimisfondide kohta, mis järgnevatel nädalatel avalikustatakse, näitab, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpul äh, sotsiaalfondi ja noorte tööalgatuse kaudu oli võimalik seitse koma üheksat miljonit inimest äh, toetada. ja nüüd on meil kaks miljonit äh, töötut noort vähem Euroopa Liidus ja noorte töötuse määr on vähenenud samamoodi ka nende inimeste, noorte arv, kes ei käi tööl ega õpi midagi. ja noorte tööpuudus oli kiirem, kui me eeldasime, arvestades äh, makromajanduslikku olukorda ja see kõik näitab, et meie poliitikal on lisandväärtus noorte tööalgatus, mis on meie kõige tähtsam meede, aitamaks noori inimesi töökoha või koolitus või õppimiskoha leidmisel ja noored siis, ka nende jaoks, kes elavad siis nendes piirkondades, kus on tööpuudus kõige suurem, on saanud tõesti väga palju toetust, kokku on toetatud üle ühe, ühe koma kuue miljoni inimese ja jaanuarikuust kaks tuhat seitseteist on üle kaheksateistkümne miljoni noore osalenud noorte töögarantiisüsteemidesse ja pea üheksa miljonit on osalenud siis erinevates koolitustes või praktikal. lugupeetud raportöör äh,, parlamendiliikmed, me jätkame jõupingutusi ja need kannavad vilja. me liigume õiges suunas, eriti mis puudutab reeglitest kinnipidamist ja me oleme keskendunud kõige tähtsamatele poliitilistele eesmärkidele, mille osas on kokku leppinud komisjon ja parlament kuid meie töö ei lõpe siin. Eh, mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandes me tegime suuri eesmärke selleks, et lihtsustada ESF-i reegleid. näiteks me soovime eh, kakssada, kahesaja tuhande euro määra tõsta, mis puudutab siis teatud koolide äh, Äh, kohustuslikke tingimusi ja peale selle me tahame ka eelnevalt paika pandud tingimuste täitmist lihtsustada. ma olen veendunud, et need meetmed koos kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend tagatissüsteemiga aitavad meil veelgi paremaks muuta ESF-i äh, programme ja et me saame rääkida ka veelgi parematest trendidest reeglite kinnipidamisel. kui me nüüd vaatame tulevikku, järgmist finantsraamistikku, siis tuleb meil veelgi kaugemale minna ja tõesti radikaalselt lihtsustada reegleid ning kõrvaldada pudelkaelad, mida on identifitseeritud siis rakendamise erinevatel tasanditel. lihtsustamisega on meil võimalik maksumaksja raha kulutada tõhusamalt ja korrektsemalt, see tähendab seda, et me saame rohkem tähelepanu pöörata just sellele lisandväärtusele, mida me soovime erinevate programmide kaudu saavutada ja Äh, sellega siis ka inimeste elu parandada. see peaks olema meie järgmiste arutelude südames ja me peame selle kaudu hoolitsema siis selle eest, et meie investeeringud inimressurssi on sellised, millega me toetame ka sotsiaalset turumajandust ja see on ju väga hästi sotsiaalõiguste sambasse sisse kirjutatud, millele siis ka alla kirjutati viimasel tippkohtumisel Göteborgis kuna järgmine mina-, finantsraamistik on varsti ukse ees, tuleb hoolitseda selle eest, et reeglid on eesmärgipärased, selged ja tasakaalus selleks, et me saaksime siis eh, nii tulemuse kui ka reeglitest kinnipidamise võimalikult lihtsaks teha, me peame hoolitsema sellest, et liikmesriigid ja ka kõik sotsiaalpartnerid tunnevad ennast vastutavana ja et sotsiaalne õig-, sammas oleks siis meede, mis on käegakatsutav kõikide Euroopa Liidu kodanike jaoks. aitäh teile tähelepanu eest. aitäh, proua volinik. suur tänu teile ja teie meeskonnale kõikidele kirjalikult esitatud küsimustele vastamise eest. ma tean, et seda on palju, aga meil on väga hea, kui me saame kirjalikud äh, vastused teilt ja ennast ette valmistada arvamuste vaheks ja nüüd saab sõna raportöör härra Zeller. Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja. kõigepealt pean vabandama proua Ivanova, äh, proua Tyson, et pidin teile selja keerama paraku meie istekohtade korraldus siin ruumis on selline, ma ei tahtnud kuidagi ebaviisakas olla, sugugi mitte. otse vastupidi, ma olen äärmiselt tänulik proua Ivanovale, tema kolleegidele Kontrollikojas. suur tänu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruande eest, mis on meie jaoks lähtealuseks eelarve jätmise kinnitamise raporti jaoks komisjoni puhul kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja ka teile, lugupeetud proua volinik Tyson ning äh, teie peadirektorile ning äh, töötajatele suur-suur tänu, et äh, vastasite neile neljakümne kaheksale küsimusele, mille, mis teile edastasime. me põhistasime need suure hulga materjaliga, mis on meie jaoks eriti oluline selle raporti valguses nagu nii proua Ivanova kui ka proua Tyson ütlesid, siis on väga oluline, et veamäär struktuuri äh, tõukefondide elu rakendamisel Euroopa Sotsiaalfondi äh, puhul äh, langetada seda veamäära. Mm, praegu on siis laen kaks protsenti ja see võimaldab meil vähem rääkida formaalselt mm, reeglitest kinnipidamisest, vaid äh, rohkem sellest, milliseid tulemusi soovime saavutada tõukefondidega. ja oluline ju ka see, et mis on nende arvude taga, need on inimeste saatused. ja oluline on see, milliseid tulemusi on suudetud saavutada sotsiaalvaldkonnas. Euroopa Liidu liikmesriikides, nagu ka proua Volink viitas, on tööhõive puhul näha positiivseid arenguid kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta ühtekuuluvus äh, aruanne näitas, et äh, töö katusmäär on nüüd äh, langenud kakskümmend kuue protsendi peale. see on oluline edusamm ja see on seotud ka makromajanduslike faktoritega, kuid tuleb öelda, et liikmesriikides on tulemused väga erinevad. mõnedes liikmesriikides on tööhõive oluliselt kõrgem ning tööpuudus madalam ja teistes liikmesriikides on olukord täpselt vastupidine. seejuures tuleb ka silmas pidada, nagu teie, proua volinik ja äh, teie äh, töötajad ka välja on toonud, äh, et meie ees seisavad uued väljakutsed sotsiaalpoliitikas seeläbi, et paljud inimesed on tulnud Euroopasse sisserändajatena või varjupaiga taotlejatena ja tihtipeale see ei vasta tööturu võimalustele, kohati on tegemist ka kirjaoskamatute inimestega või siis inimestega, kes ei valda keeli, mida liikmesriigis räägitakse. nii et see esitab ähm, või paneb meie teele uued raskused, mis puudutab sotsiaalpoliitikat ja ka äh, tõukefonde ning nende võimekust aidata selle probleemi lahendamise juures. kontrollikoda on viidanud sellele, et kutsekvalifikatsioonid, mis tööturule tulevatel inimestel on, ei vasta tingimata nõudlusele ja see takistab edasiste edusammude tegemist. komisjon on selle selgitusega rahul, aga samas äh, viitab ka sellele, et on probleeme tööaegadega, ka, ka koolituste väljaõppega. nii et see läheb natukene vastuollu, need kaks selgitust lähevad natukene vastuollu, mida arvab komisjon sellest ja äh, mõeldes ka Euroopa poolaastale, siis milline on komisjon, komisjoni hinnang sotsiaalpoliitilistele struktuuridele liikmesriikides ja kui hästi on suudetud toime tulla olukorraga. mina mäletan hästi, kuidas üheksakümnendal aastal Saksamaal pärast Saksamaa taasühinemist äh, oli töötuse määr oluliselt äh, kõrgem kui praegu ning Berliinis äh, siis lihtsalt koolitati välja näiteks kakssada 200 ähm, mõõdistamisega tegelevat äh, spetsialisti. inimesed, kellele selliseid, äh, kellele küll sellist koolitust pakuti, neil ei olnud sellest lõppkokkuvõttes kasu, sest et turu lihtsalt ei läinud vaja sellises äh, arvus vastavaid spetsialiste, nii et kui selliseid koolitusi pakutakse, millest tegelikult abi ei ole, siis on oluline selle üle ka arutelusid pidada. kui räägime Euroopa poolaastast ja tööhõivest, siis viitaksin veel ühele äh, küsimusele eelarve kontrolli komisjon on korduvalt palunud peadirektoraadil ka oma iga-aastases aruandes lisada soovitused Euroopa poolaasta kohta, seni ei ole seda tehtud. nii et parlamendi poole pealt tahaksime veel kord rõhutada, et see oleks meile oluline, et ÜDHÜ peadirektoraat äh, tõepoolest need äh, soovitused avaldaks. tegemist ei ole ju millegi salajasega, vaid see peaks tõesti saama osaks avalikust arutelust üks olulisi fookuseid, mis puudutab tööturu meetmeid Euroopa Liidus, on siis äh, noortele inimestele suunatud meetmed, üle seitsmesaja tuhande äh, nooreni on juba jõutud. Äh, ja seitsmekümne viiele protsendile on siis antud võimalus võtta osa erinevatest koolitustest välja, õpetest. oluline on minu meelest, et need meetmed oleksid äh, kestlikumad, et nende mõju lihtsalt äh, ei äh, kaoks, sarnaselt sellele näitele, mille ma tõin mõõtetehnika spetsialistide kohta. et siis pärast meetme lõppu saaksid noored oma võimalusi tööturul veelgi edasi arendada, mitte ei satuks lihtsalt tänavale. mis on samuti muret äh, tekitav, on vahendite äh, mittetäielik ärakasutamine sarnaselt äh, regionaal- ähm, fondidele oleme näinud ka Sotsiaalfondi juures et, et ainult kolmkümmend protsenti väetest on ära kasutatud. kui vaadata kogu fondi tulemusi, siis ei ole tulemused kuigi head ainult, ainult viis koma üks protsenti olemasolevatest vahetest oli oktoobri keskpaigaks ära kasutatud ja suurem osa neist eelmaksetena ning ühe selgitusena toob komisjon välja, et siis üleminekuaeg N pluss kahest N pluss kolmele, et seda pikendati ning eelnev periood algas ka oluliste viivitustega. minu teada paljud projektihaldurid siis jätkuvalt tegelevad varasemate projektide ja kavadega, mis peaksid olema juba ammu lõpule viidud. kui sellised arengud jätkuvad, siis tekib oht, et äh, uue toetuste perioodi äh, puhul, mis nüüd kasvure hilinemisega algas, äh, ei suudeta ka vahendid ära kasutada, nii et väga oluline on siin kiirendada arenguid. milline on komisjoni arvamus, kas näiteks N pluss kolme lühendamine jällegi N pluss kahele või isegi N pluss ühele võiks anda tulemuseks kiirema sotsiaalfondi vahendite kasutamiseni. mina isiklikult leian, et vaadates praegust asjade seisu, siis äh, olen ma selles osas pigem skeptiline, kuid mingil viisil peame me liikmesriike ärgitama aktiivsemalt kasutama sotsiaalfondi vahendeid, et saavutada nendega seotud eesmärgid. see kõik toimus aktiivsemalt kui seni. nüüd küsimuses kakskümmend viis esitasime mõned Euroopa Kontrollikoja soovitused komisjonile, äh, puudub strateegia noorte inimesteni äh, jõudmiseks, äh, kulude ja rahastusvahendite ülevaate puudumine, mis siis on liikmesriikidele taotlemiseks olemas ka sealhulgas kaasrahastuse, kuidas on sellega lood, noorte töötute integreerimine tööturule, sellest ma juba rääkisin, need soovitused on küll suunatud liikmesriikidele, kuid meie partneriks on muidugi komisjon ja, ja kuidas nüüd komisjon teeb koostööd liikmesriikidega, et, et asjad paraneksid nüüd veel üks küsimus, mida mainisite, proua volinik, Euroopa või globaliseer-, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond, mis on ka juba teatud auväärsesse ikka jõudnud eh, ning eh, on küsimus selles, kas oleks vaja selle eelarvet vähendada, seda ei Äh, ei tuleks teha, sest neid veel kasutat-, kasutatakse, kuid küsimus on selles, kas äh, peaks äh, ka õiguslikku alust muutma. me oleme näinud viimastel aastatel liikmesriikide taotlusi tööturumeetmete rahastamiseks, mis on seotud massilise ko-, massiliste koondamistega, tihtipeale ei ole tegemist või ei ole see kuidagi seotud üleilmastumisega, vaid lihtsalt ettevõtted lahkuvad sellest piirkonnast, kus nad on tegutsenud, võib-olla kolivad äh, Euroopa Liidust väljapoole ning senine vallandamiste koondamiste määr suureneb enam kui viiesaja protsendi võrra. ja siis antakse vahendeid ähm, kaubanduse rubriigis, siis minul tekib küsimus, et kas see on üldse kuidagi seotud üleilmastumisega. me tahame muidugi neid piirkondi toetada ja võimaldada meetmete, meetmeid, mis äh, abistaksid selliseid piirkondi, kus tööpuudus on suur, kuid sellisel juhul tuleks õiguslikku alust muuta et äh, siis äh, see toetus oleks mõeldud piirkondadele, kus äh, on toimunud massilised valendamised, koondamised. see on seotud ka punktiga üksteist või küsimusega üksteist. mis siis puudutab seda, kuidas need vahendid massiliste koondamiste puhul Äh, et äh, kui suurel määral nad tegelikult jõuavad koondatuteni, see on ka väga suuri erinevusi liikmesriikide vahel, kaheksakümne viis, üheksakümne viie protsendini, nii et ka seal oleks võimalik veel parandusi teha. nüüd äh, mis puudutab halduskontrollisüsteemi, siis komisjonil oli kahekümne kolme programmi puhul siin kaebusi viis, neist olid Saksamaal, Hispaanias äh,, ja Itaalias juba kaks, oli juba kaks aastat siis probleeme eh, nende äh, probleemidega, et miks juba varem need, neid vigu ära ei parandatud ning komisjon Äh, siis äh, nõudis tagasi kaks äh, miljonit eurot, mis olid kulud Itaalias, Hispaanias aastal kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus, miks sellega nii palju aega läks? ning komisjon selgitas seda sellega, et haldusstruktuurid liikmesriikides on väga keerukad ning parema arvutiprogrammi juurutamine tekitaks tehnilisi juriidilisi raskusi. milliseid raskusi on silmas peetud? hiljuti pidasin ma nõu mitmete äh, haldusorganitega Saksamaal ja nemad ütlesid, et äh, see asutuste nimetamise menetlus on nüüdseks juba muutunud niivõrd keerukaks, et äh, isegi neil oma kogemustega on keeruline seda mõista, eriti mis, eriti kritiseeriti eeltingimuste süsteemi. Mm, nii et ähm, me peaksime nende halduritega, kes on ju tegelikult vahelüliks äh, äh, sotsiaal- ja tõukefondide vahel äh, ning nende vahendite rakendamisel väga olulised, nendega peaksime paremat koostööd tegema, sest et vastasel juhul tekib veelgi rohkem viivitusi mm, vahendite kasutamisel. ainult kolmkümmend viis protsenti äh, kuludest äh, on kolmekümne viie protsendi puhul kuludest kasutada lihtsustatud kuluvõimalusi. Äh, ning mis on komisjoni arvamus, et kas oleks ehk võimalik siin kiiremini edusamme saavutada? ja lõpetuseks meie lemmikteema siin eelarve kontrolli komisjonis Mm, nimelt komisjon väidab, et äh, eelarve täidab kõiki läbipaistvuse nõudeid, aga mina tahaksin vaadata siin äh, lehekülje neli teie aruandest, äh, kus on kõik, kogu see eelarvete galaktika, kui nii võib öelda, üles joonistatud, et ma olen nõus eelarvevoliniku Oettingeriga, et et kõik need arvukad äh, instrumendid, mis on Euroopa Liidu eelarves, tuleks kuidagi paremini korrastada, nii et mul oleks hea meel, proua Oli, kui saate minuga nõustuda selles küsimuses, see ei ole mitte ainult minu arvamus. meil ei ole päris selge, kas kõik need erinevad finantsinstrumendid meetmed äh, parandavad tööhõivet, äh, kui neid haldaks otse komisjon. komisjon viitab teatud uhkusega sellele, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks äh, oli juba kümneid, kümne tuhande eurode suurus mikrokrediit välja antud aga see tähendab ka kuud miljonit ähm, eurot pankadele ähm, erinevate tasude eest. Äh, selle asemel kasutada neid otse äh, sotsiaalpoliitikas, et see oleks, need oleksid minu märkused selle teema kohta, aitäh. suur tänu, volinik, nagu te näete, on meie raportöör täpsust armastav nii et annan teile nüüd sõna, enne kui annan sõna variraportööridele ja teistele kolleegidele, kellel küsimusi on, nii et äh, palun leidke aega raportööri küsimustele vastamiseks. aitäh, esimees, ma vastan hollandi keeles, sest siin on mul suurepärane võimalus kasutada Euroopa Parlamendi heade tõlkide teenuseid ja kui olin parlamendi liige, siis äh, kasutasin neid teenuseid ka alati. kõigepealt suur tänu selle koostöö eest me tõesti üritame anda endast paremat, aitäh selle konstruktiivse suhtumise eest ja suurepärase koostöö eest. ja ma arvan, et üleüldiselt võime öelda, ja raport ütleb ka seda, et on võimalik äh, paremaid lahendusi leida, eriti just tööpuuduse jaoks tõesti. mõned aastad olime numbritega tõesti tupikseisus, äh, nüüd lähevad asjad paremini, on teatud liikmesriike, kus on probleeme äh, on neid liikmesriike, kus tööpuudus on üle kahekümne protsendi, mujal aga palju väiksem. ja ka majanduskasvu puhul on tõesti lõhed väga suured ja me tõesti peame kasutama erinevaid äh, fonde ja peale selle peavad liikmesriigid ka reforme läbi viima selleks, et edusamme teha. ja raportöör ütles ka väga õigesti, et meil on ka uued probleemid, näiteks need suured pagulasvood, suurimad kui kunagi varem, aga on veel ka muid uusi probleeme, näiteks me peame arvestama üleilmastumisega ja digitaliseerimisega, sest see toob endaga ka tagajärgi kaasa ja äh, nendele tuleb leida lahendused ja tõesti, minu esimene vastus oleks, et see küsimus valmistab meile muret ja et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat peame me hoolitsema sellest, et meil oleks piisavalt vahendeid sotsiaalpoliitika jaoks, neid vahendeid tuleb nähtavalt ja tõhusalt kasutada ja neid tuleb ku rohkem kui kunagi varem siduda ka Euroopa Liidu eesmärkidega, selleks et meil äh, õnnestus ka tõesti lisandväärtust luua. ja siin tuleb rääkida, et äh, vahendite sidumine reformidega liikmesriikides on nüüd veelgi tähtsam kui kunagi varem ja tuleb just arvestada nende reformi ettepanekutega, mis on tehtud riikidepõhistes aruannetes. ja see kehtib siis nii Sotsiaalfondi kui ka teiste tõukefondide kohta. nüüd soovitused äh, töö turgude reformimiseks. noored inimesed ja noorte töötagatise programm. on selge, et järgmise paari kuu jooksul peame veel tõesti tegema siin jõupingutusi, sellepärast et meil on palju noori, kelle kutsekvalifikatsioon ei ole nüüd kõige parem. ja tõesti äh, Äh, teatud programmide puhul äh, meil ei õnnestu parimat kutsekvalifikatsiooni anda noortele, seda olukorda tuleb meil analüüsida, mõelda nüüd, äh, mida saaks teha paremini. aga mis on täiesti selge, et need noored, kes ei õpi ega tööta, nad on tihti nii-öelda rätikunurka viskanud, et nad ei otsigi enam tööd ja tõesti väga raske on neid uuesti nii-öelda töö teele tagasi tuua, nad ei soovi käia ja kuskil allkirju anda ja dokumente allkirjastada. ja tõesti, eh, Kontrollikoda on ka seda öelnud, et meil on vaja registreerida need inimesed, kes ei ole ei tööturul ega ka õpi midagi ja siin tõesti liikmesriigid peavad tegema jõupingutusi, tegema koostööd siin äh, Äh, ka tööturuametitega, kuid sellest ei piisa, sellepärast et nende inimesteni ei jõua tööturuametite klassikaliste ametivõimude kaudu tuleb siin rääkida tõesti eh, sotsiaaltöötajatega, naabritega, erinevate eh, naabrusprojektide läbiviijatega, sellepärast et need on inimesed, kes teavad, kes on jäänud ülejäänud ühiskonnast maha ja kuidas meil oleks võimalik nad uuesti tööturule tagasi tuua ja see kõik võtab muidugi rohkem aega kui neli kuud ja see ei ole lihtne Need reformid, mida liikmesriigid läbi viivad, tõesti tihti ka riikide põhistes soovitustes tehakse liikmesriikidele soovitusi uute töökohtade kvaliteedi kohta. tihti luuakse siin äh, piiratud tööajaga kohti, paindlikke töökohti öö, äh, osalise tööajaga töökohti, on inimesi, kellele see sobib, aga mitte kõigi jaoks, on selliseid, kes soovivad tõesti saada pikalist töökohta, kuna nad on võtnud laenu selleks, et osta maja ja siis on neil vaja ka tõesti kindlat töökohta ja see laen tagasi maksta. nüüd majanduspoolaasta raames tehtud soovitusi vaadates äh, selgub, et äh, kui vaadata nüüd pikalist perspektiivi, siis liikmesriigid viivad küll neid reforme läbi, aga siin on jälle korra poliitilised reformid need, mis on väga tähtsad ja tuleb tuleb muuta ka tööturupoliitikat ning ka see ei muutu kõik üleöö tõesti, me oleme just väljunud kriisist, majandus näitab kasvumärke ja on täiesti selge, et ettevõtted ei ole veel valmis äh, äh, pikaajalisi töökohti looma, vaid nad üritavad ajutiste töökohtade kaudu öö, äh, pakkuda siis inimestele tööd ja me võime lihtsalt loota, et need ajutised töökohad muutuvad millalgi siis alalisteks ja jällegi oskuste tegevuskava mängib siin väga tähtsat rolli, sest praegu on meil tööturul probleemiks see, et oskused ja vajadused ei käi kokku. on väga palju töökohti, mis on täitmata ja väga palju töötuid, kes ei leia tööd ja mis me näeme et, et nelikümmend protsenti tööandjatest ütlevad meile, et nad ei leia õigete oskustega töötajaid ja seda siis sellepärast, et meil on lõhe nõudmise ja pakkumise vahel ning siin meil on tõesti vaja lipulaevapoliitikaid välja töötada ja see oskuste tegevuskava oleks üks selline, parlament toetas seda algatust ja tõesti oskuste parandamine on see, millega tuleks praegusel hetkel kohe tegelema hakata ja väga tähtis on siis hoolitseda selle eest, et äh, just äh, tehnilise hariduse puhul vaadatakse täpselt, millised on need oskused, mida on vaja ja siis kõike muud on võimalik äh, töö käigus õppida. meil tuleb inimesi koolitada ja isegi noorte inimeste puhul, kui me saadame nad kuhugi koolitusele, peame me hoolitsema selle eest, et nad läbiksid koolituse, mida on ka tõesti vaja sest kui vaadata siin ka kõrgharidusega inimesi, siis nad ütlevad, et neil on küll äh, töökoht, aga tegelikult on nad ülekvalifitseeritud selle töökoha jaoks ja see tegelikult tähendab, et äh, õppekavade sisu ei vasta ka tööturu vajadustele. ja tõesti, me peaksime rohkem kuulama seda, millised on tööturu vajadused, me peaksime hoolitsema just baasoskuste vahendamise eest, väga paljudel inimestel neid põhioskuseid ei ole ja peale selle tuleb tuleb hoolitseda veel sellest, et õppekavade kokkupanemisel vaadatakse täpselt, mida on tegelikult tööturul vaja ja see tähendab seda, et me peame tõesti rohkem tehnilisele haridusele tähelepanu pöörama ja üldhariduse ja kutsehariduse ühendamisele. nimelt ei piisa sellest, et inimesed käivad ainult kohal öö, äh, koolis, vaid on väga tähtis, et nad saaksid minna ka tööle, samal ajal te teate, et Saksamaal on selline süsteem vägagi levinud ja see toimib hästi ja me ürineme, üritame oma programmide kaudu ka paljudes teistes liikmesriikides siis sarnast süsteemi üles ehitada jah, tegemist on muidugi ka kultuuri küsimusega, tõesti Saksamaal ja Austrias on see kultuur levinud, aga seda kultuuri ei ole meil võimalik paari aastaga teistesse liikmesriikidesse üle kanda, aga tõesti, liikmesriigid peavad siin hakkama esimesi samme tegema ja mulle tundub, et nad on sellest aru saanud ja esimesed reformid on ka käima lükatud. nüüd räägiti siin ka viivitustest, tõesti, siin on erinevaid põhjuseid ja me teame seda. nüüd see N pluss X süsteem nüüd me nägime, et N pluss kolm toob endaga kaasa äh, selle, et distsipliin kui selline kaob ära, noh, liikmesriigid mõtlevad, et aega küll, küll millalgi tehakse ja see toob endaga kaasa ka vahendite kasutamises viivitused kaasa, see tähendab seda, et äh, ei kasutata vahendeid, mis on olemas selleks, et probleeme lahendada ja liikmesriike toetada, neid lihtsalt ei kasutada, sellepärast et äh, arvatakse, et aega on sellega. nii et N pluss kolm tõesti on liiga pikk N pluss üks võib-olla läheb liiga kiireks, nii et minu ettepanek, kui te nüüd minult küsite, et mida ma soovitaks, siis ma arvan, et N pluss kaks on kohe kindlasti parem kui N pluss kolm ja N pluss üks võib-olla tõesti liikmesriikidelt nõuab liiga tempokat lähenemist. nii, ja, ja siis mitmeaastane finantsraamistik kaks tuhat kakskümmend, kui seda hakkame ette valmistama, siis kindlasti arvestame sellega. nüüd majanduslikud tingimused, ex-ante tingimused Neid mainisite ka, härra raportöör, need tuleb meil ka üle vaadata. me nägime, et kõik need tingimused, mis on meil sisse kirjutatud, toovad endaga kaasa viivitusi, aga hoolitsevad ka selle eest, et liikmesriikidel on üles ehitatud parem vundament nende vahendite kasutamiseks. nii et need tingimused, mis on paika pandud, need on tegelikult teatud liikmesriikides toonud endaga kaasa reformid, mis on vajalikud ja reformid, mida nad võib-olla muidu poleks läbi viinud. aga me peame muidugi olema tõesti ausad ja peame siin järgmise programmiperioodi puhul kui me ettepanekuid tegeme, peame siis ka täpselt vaatama, et millised on need tingimused, mis me paneme paika ja hoolitsema ka sellest, et tingimused ei tooks endaga kaasa liiga suuri viivitusi. nüüd need noored, kes ei käi koolis ega ka tööl, ma ei teagi, kas ma vastasin nüüd sellele küsimusele, nüüd äh, äh, üleilmumisega kohanemise fond äh, tõesti, see sõna otseses mõttes lämmatas meid. ma arvan, et siin tuleb öelda, et noh, fond toimib, meil on siin sada viiskümmend miljonit eurot aastas äh, mida võime kasutada, aga siin on selge menetlus paika pandud, seadusandja peab siin otsustama ja tegemist on väga äh, aeglase menetlusega ja me peaksime mõtlema, et kas me saaksime seda menetlust kuidagi kiirendada äh, globaliseerumisega toimimise, äh, toimetulekufond tegelikult iseenesest ju toimib, mul on see siin ka kuskil kirja pandud. Forty-eight. 48 wat? Ah ja, ja. Dat we, ja, de resultaten van het IGF. Need tulemused eh, ehk siis, et kui palju on eh, fondi vahendeid kasutatud, eh, viiskümmend kaheksa protsenti, aga ka siin on jällegi väga suured lõhed Äh, erinevate liikmesriikide vahel, nii et me tõesti peaksime vaatama, mis aitab kaasa edule, äh, mis toob endaga kaasa eduka lõimimise ja võib-olla peame siin ka programme natukene kohandama. ja tegelikult peame mõtlema, et tegemist on tõesti mahajäänud piirkondadega ja seal ei ole väga lihtne inimesi uuesti nii-öelda ühiskonda kaasata aga isegi kui nad ei ole otseselt töökohta leidnud, äh, siis on nende vahenditega hoolitsetud selle eest, et neid inimesi on toetatud nende nii-öelda pehmeid oskusi on parandatud, nad usuvad rohkem endasse, nad usuvad, et neil on võimalik töökoht leida, nad on tõesti saanud soovitusi, kuidas uut töökohta otsida, me näeme, kohalikku mõju on palju rohkem partnerlussuhteid loodud, ehk et kodanikud sellistes kogukondades hoiavad paremini kokku ja aitavad tegelikult edasi viia siis ühiskonnaelu piirkondades, kus on läbi viidud massikoondamisi. Need sada viiskümmend miljonit, neid ei kasutata alati ära, võib-olla ka sellepärast, et menetlused on liiga pikad ja ka taotlemine võtab väga palju aega, kuid me peame mõtlema tõesti, kuidas neid viivitusi vähendada, sellepärast et digitaliseerimise ja globaliseerimise pärast tuleb väga palju muudatusi ning me peame vaatama, et meil oleks mingi puhver, mingi mänguruum selleks, et me saaksime neid vahendeid kasutada piirkondades, kus tekib probleeme muidugi tuleb veel vaadata ka seda, mida me ise oleme saanud ära teha, eriti mis puudutab ümberstruktureerimist äh, piirkondades. see ei ole alati lihtne, meil on ümberstruktureerimist puudutav seadusandlus ka ettevõtete jaoks, nad peavad andma eelnevalt informatsiooni, nad peavad ka sotsiaalpartnereid ja ametiühinguid teavitama õigeaegselt, tuleb võimalikult palju inimesi kaasata ja varsti avaldatakse ka raport selle kohta, kuidas neid meetmeid on tegelikult liikmesriikides rakendatud kaasatud ja see raport võib-olla on siis meile ka inspiratsiooniallikaks, et kui on vaja veel mingeid algatusi käima lükata. nüüd need lihtsustatud kulud. Neid seda menetlust tõesti kasutatakse palju rohkem kui eelmisel programmiperioodil, nii et see on vägagi positiivne. sest eelmise programmeerimise perioodi puhul ainult seitse protsenti protsenti Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest äh, olid lihtsustatud kulud, nüüd on see protsendimäär kolmkümmend viis, on liikmesriike, kus on isegi üle viiekümne protsendi, nagu ma oma sissejuhatuses ütlesin. ja meie arvates on see hea, miks liikmesriigid siin kõhklevad? ma arvan, et äh, kui ei tunta, siis ollakse väga ettevaatlikud ja ei usaldata ja tõesti, liikmesriigid äh, on siin praegu kõhkleval seisukohal, nad ütlevad, et noh, me ei tea ja me vaatame ja ootame ära. meie toetame nüüd seda äh, lihtsustatud kulude kasutamist äh, ja me võiksime siin ka delegeeritud õigusaktidega edasi minna, sest siis me saaksime kohe algusest peale paika panna, äh, kuidas menetlus välja näeb ja meil on nüüd neliteist liikmesriiki, mis kasutavad just neid lihtsustatud kulusid äh, äh, delegeeritud õigusaktide kaudu ja me räägime siin kokku seitsmest miljardist eurost, mida makstakse välja Euroopa Sotsiaalfondist me oleme tõesti ka pakette välja töötanud nii et äh, selliseid standarddokumente selleks, et liikmesriigid, mis neid projekte läbi soovivad viia, et neil oleks mingid mustrinäidised juba ees, et nad ei peaks ise kõike välja mõtlema ja töötama. ja Omnibuse puhul soovime me lihtsustatud kulude menetluse kasutamist äh, isegi suurendada, eesmärgiks on viiskümmend protsenti, aga me peame siin ka tõesti mingeid piirmäära siis paika panema, et millal on kohustuslik selle lihtsustatud kulude menetluse piirmenetluse kasutamine, siin oleme mõelnud äh, sajale tuhandele selle piirmäära tõstmist, praegu on see viiskümmend tuhat ja siis on meil vaja ka õhutada liikmesriike uusi rahastamisvorme kasutama, sest me peaksime tõesti eelnevalt juba mingid eesmärgid paika panema, et kui sa mingi äh, programmi läbi viid ja kui sa oled sinna veel erinevaid rahastamise allikaid äh, ähm, leidnud, siis on ka teatud äh, võimalused äh, tõukefondide poolt siis vahendeid juurde saada, ilma et sa peaksid siin väga palju lisatööd tegema, selleks et siis programmide läbiviijad mõtleksid ka äh, nii-öelda alternatiivsete allikate peale. nüüd äh, äh mikrolaenud, laenud üleüldiselt kaasamine ja et kas nendel laenudel on lisandväärtus. me näeme, et äh, tõuke ja sotsiaalfondide puhul tõesti laenude jaoks on väga vähe vahendeid järele jäänud, ehk et tegemist on tõesti vahenditega, mida alati väga hoogsasti kasutatakse. ja tõuke- ja sotsiaalfondide puhul me oleme öelnud, et laenud peaksid olema paindlikumad selleks, et saavutada kõiki neid eesmärke, mida on paika pandud. nüüd muidugi on meil siin pangad ja vahendajad vahepeal ja neile tuleb tasu maksta, hüvitada nende tegevust, aga kuidas seda teha, selle peale tuleb mõelda. võib-olla me praegusel hetkel ikka veel liiga palju teeme koostööd Euroopa Investeerimispanga investeerimisfondiga. noh, muidugi neil on äh, äh vajadus kolme A reiting säilitada ja võib-olla sellepärast on ka hüvitised äh, kõrgemad, aga me tõesti peaksime mõtlema, kuidas siis tulevikus äh, äh, raha tõhusamalt kasutada, aga ma arvan, et mikrolaenude puhul on tõesti väga tähtis olukorda turul parandada nii, et loodakse tõesti alalisi töökohti või et on ka inimesi, kes ise oma etteva, ettevõtte avavad ja seega teistele ka töökohti loovad. nii et äh, kui luuakse idufirma, kus luua mitmed erinevad idufirmad, mis kokku loovad sada tuhat töökohta, siis võib-olla paari aasta pärast on neil vaja uusi inimesi juurde võtta ja neid inimesi, kes töö saavad, on sada seitsekümmend, sada kaheksakümmend tuhat uut töökohta, nii et tõesti me peame mõtlema, et nüüd pangandussektor ja finantssektor äh, Äh, need tuleb äh, kuidagi kokku viia sotsiaalse poliitika eest vastutava valdkonna esindajatega. me peame nii-öelda pankuritele õpetama, mis on sotsiaalsed investeeringud, peame näitama, et on võimalik investeerida ka sotsiaalvaldkonda ja sotsiaalvaldkonna inimesed peavad õppima, et ka finantsvahenditega on võimalik olukorda parandada ja et äh, finantsvahendid ei tähenda mitte ainult hüvitisi ja tagatisi ja siis oli veel üks küsimus raportöör äh, mitmeaastase finantsraamistiku ülesehituse kohta. ma ei saanud sellest küsimusest päris äh, täpselt aru, nii et võib-olla kahe silma, äh, vabandust, nelja silma all saame veel arutada ka seda küsimust, äkki selgitate meile veel seda. ja siis Äh, kui jäi veel midagi vastamata, siis andke teada ja muu saame lahendada siis nelja silma all uh,. väga palju oli küsimusi ja palju oli ka vastuseid ning kõigepealt annan sõna nüüd variraportööridele. no vaata praegu oma kolleeg Ayala Senderri kas ta soovib siis variraportöörina sõna võtta? ma eeldan loomulikult, et minu kolleeg Pirinski soovib samuti sõna. aitäh, et mulle sõna andsite. sooviksin tänada volinik äh, Tissenit äh, selle eest, et komisjoni tuli ning äh, pärast härra Zelleri põhjalikku küsitlust äh, pole mul palju lisada, aga mul on mõned väikesed küsimused. esimene. üks äh, probleemidest, mis meil esile kerkinud on, sest äh, siin arutame eelarve rakendamist ja kasutamist äh, ja sotsiaalfondide ja noorsoogarantii kasutamist, vaid räägime ka lepingutest, stipendiumitest ja muust meeldivast, mis on kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi osad. siin on kaks olulist sammast üks äh, neist puudutab äh, uurimis, äh, tead-, uurimisrühmade toetamist, kes tegutsevad ülikoolides. suur osa neist tek-, toetustena üliõpilastele ja näeme samas, et on ka lepinguid toetusteks teadlastele, õppejõududele ja teistele, kes eh, erine, eh, kes osalevad samuti kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi töös. ning eh, oleme täheldanud, võttes arvesse, et äh, Eh, kasusaajad, kas siis otsese kasusaajad, näiteks noored eh, või õppejõud eh, või ka institutsioonid, kes taotlevad abi Sotsiaalfondist või Noorsoogarantiist, on meid viinud sellise järelduseni, et Euroopa Liit üritab <clears throat> välja töötada erinevaid tööhõive meetodeid välja, näiteks mõned võivad olla väga head, nagu näiteks stipendiumid üliõpilastele või siis töölepingud ekspertidele ja õppejõududele. ning Sotsiaalfond mis on seotud ka koolitus, toetus, mis on seotud koolitustega, esimese töökoha leidmisega ning äh, olukord on väga ebaühtlane ning äh, tihti on äh, nii, et sotsiaalfondi tavapärane inerts viib selleni, et noored, kellel pole tööd ega ega ka, kes ei õpi, sellistel noortel on väga vähe võimalusi leida endale töökoht, ettevõtetele nad huvi ei paku ning samas kahe tuhande kahekümnenda horisondi juures ilma, et oleks väga suuri äh, erinevusi ja väga suuri summasid mängus äh, siin ei ole samuti tegemist äh, väga tohutu kõrgete äh, palkadega, aga see, kuidas institutsioonid Euroopas on seda enne ette näinud, toovad äh, kaasa nii-öelda ähm, teatud glamuuri ning selle kõige juurde, nii et kõik need, kes kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondiga kokku puutuvad, need saavad äh, Äh, kuidagi tajutakse seda niimoodi, et äh, neil on lihtsam head töökohta saada ning sotsiaalfondi äh, toetused sunnivad neid ühinema sektoritega, mis neile huvi pakuvad. tellisime uu-, võrdleva uurimuse ning tahaksin teada, kas mõnikord äh, olete kolleeg Moedasega arutanud võimalust äh, häid tavasid vahetada, et kõik äh, need äh, toetused ja abid ja see tohutu suur, need tohutu suured summad, mis neile kulutame, võiks võtta aluseks tipptaseme ja tuleviku ja mitte sellise lähenemise, nagu Eh, mis eh, on oma iseloomult vähem tõhusamad ja hea oleks ju teineteiselt midagi õppida ning eh, üks element, mis puudutab tulevikku, te teate, sest meie jaoks on see väga positiivne element, et kolm institutsiooni käivitasid nüüd sotsiaalse samba, mis meie jaoks on oluline element tulevikust, mis annab suurt lootust äh, et, äh, et sotsiaalsed aspektid samuti katta, eriti noorte jaoks, tahaksin küsida, millised peaksid need soovitused teie meelest olema, võttes arvesse, kuidas noorsoogarantiid ja muud sellised äh, projektid, mis on teie sektoris olulised, võiksid äh, paremini garanteerida tulevikku ning äh, äh, kuidas millised te alles hoiaks ja milliseid te kuidagi muudaks? Uh, for... suur tänu, mina olen ALDE fraktsiooni variraportöör. mul on lühike küsimus. üritan keskenduda tõesti eelarve kontrolli küsimustele, sest tööhõive küsimustest võiksime tundide kaupa rääkida. nii et eh, piirdun eh, eelarve kontrolli küsimustega. kõigepealt eh, ma olen nõus sellega, mida ütles härra Seller komplekssete administratiivüksuste kohta, leian, et selline komplekssus ja see keerulisus on väga negatiivne, seega peame sellega ettevaatlikud olema ja mis saab lihtsustamisest, ma äh, tahaksin äh, teid tänada selle eest, et te lihtsustusest äh, rääkida äh, juba praegu on lihtsustatud äh, kuluvahendid äh, väga oluline teema. arvan, et peaksime Eh, lükkama liikmesriike selle võimaluse kasutamisele, nii et tahaksin eh, küsida. ja ma tahaksin eh, teie mõlema käest küsida, miks liikmesriigid nii kõhklevalt lihtsustatud kuluvõimalusi kasutavad? ja miks nad kõhklevad, miks me peame neid tagant tõukama? ning veel üks küsimus, viimane küsimus puudutab riigiabisid, sest erinevad äh, liikmesriigid kordavad mulle pidevalt, et riigiabi toetuste komplekssus äh, äh, takistavad neile selliseid abisid kasutamast, definitsioonid on erinevad, nii et kuidas äh, oleks võimalik seda asja näiteks piirialadel lihtsustada, see on äärmiselt problemaatiline, eriti selliste projektide juures, mis tegelevad sotsiaalküsimustega. see on väga äh, tundlik teema kohalike omavalitsuste jaoks, kes toetuvad, äh, kes toetuvad sellistele toetustele, et äh, õigel hetkel neid ära kasutada. kas te arvate, et äh, oleks äh, vaja kuidagi lihtsustada, kas oleks võimalik kuidagi lihtsustada äh, riigiabi reegleid, ma üritasin keskenduda ainult äh, eelarve äh, teemadele, ma annan nüüd sõna oma kolleegile härra Pirinskile. suur aitäh teile, proua esimees, üritan samuti rääkida võimalikult lühidalt ma annan sõna minuti härra Servasele, et ta äh, saaks oma vestluse lõpetada. suur aitäh, proua volinik, et te siia tulite. tahaks teid tänada teie äh, äh, osalisuse eest sellisel arutelul kolm lühikest küsimust. üks puudutab seda, mis siin juba arutelul oli, ehk siis kakskümmend koma üks protsenti Teie oma valimises vali,, vastuses rääkisite kolmel põhj-, kolmest põhjusest, miks see nii on. ja mainisite veel ühte eh, teemat. Te rääkisite ex-ante tingimuslikkusest eh, vastuses seitseteist. siin on veel üks eh, asi, mille te, mida te mainite oma kirjalikus vastuses kus äh, te ütlesite, et liikmesriigid on väga tagasihoidlikud seoses iga-aastaste aruannetega. milline on teie äh, nägemus sellest nõudmisest, kas te äh, arvate, et see väär-, väärib seda, et sellesse teemasse taas süveneda? ning samuti ka ESF-i vastuvõtuvõime kohta tahaksin küsida. üks puudutab eh, et eh, haldavad asutused võiksid tegutseda mm, kuidagi eh, uue, uue pädevusmandaadi saada järgmiseks programmeerimisperioodiks. ja kas teil on ka mingisuguseid märkuseid äh, liikmesriikide kogemuste kohta? mõned nende seast, nagu te mainisite, äh, toimus äh, koostegevus liikmesriikide valitsuste ja sidusrühmade vahel. kas näiteks vastuvõtuvõimet juures on see ka kuidagi nähtav. teine küsimus puudutab Euroopa poolaastat, mis on vastuses, mis vastab teie vastus küsimusele kaks. ja see puudutab õigustatud ootuseid. ehk siis, et komisjon saab riigipõhise hinnangu ja sotsiaalsete aspektide osa riigipõhistest soovitustest. Te ütle, ütlete, ütlete Need kollegiaalse eh, analüüsiga, kuid eh, samas me teame, et sotsiaalsamba eh, küsimuses on ootused väga kõrged tulemuste osas. võib-olla oleks võimalus sotsiaalaspektide analüüsimiseks. see on seotud ka minu viimase küsimusega, mis puudutab Euroopa Majandus- ja Rahandusliitu. siin on seotud küsimusega seitse, sellest, sealt aga äh, sotsiaalsambast äh, rääkisite ning selle olulisest äh, mõjust meie tulevase majandus-rahanduspoliitika väljatöötamisel, kuid tahaksin äh, juhtida tähelepanu sellile, et esimene soovitus kahekümne teisest novembrist on seotud euroalaga ja on seotud finants- ja majandusliiduga ja Teie viimane lause ütleb, et et Euroopa Liit peaks äh, tugeva stiimuli reformide läbiviimiseks looma ning peab tegema kõik selleks, et äh, Euroopa teeks äh, kõik selleks, et suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust eri piirkondade vahel. ja ma tahaksin küsida nüüd seda, et kas see kõik ei või kaasa tuua hoopis suuremate erisuste tekkinud äh, erinevate liikmesriikide vahel, sest äh, üks olulisemaid küsimusi on ju see, et äh, peaksime suhtuma erinevalt erinevatesse liikmesriikidesse, võttes arvesse nende erinevaid olukordi. ma kardan väga, et praegune lähenemine vähendab äh, oma äh, põhimõttes äh, võrdset lähenemist. loodetavasti teil oli aega kõik küsimused üles kirjutada, sest neid oli üsna palju, nii et palun proovige neile vastata. okei okay.. I missed one but I ask uh, my neighbors here. Please, please just, just take yeah.. üks jäi vahele, aga naabritelt küsisin, nad vist said kirja. Listen this time disait dans notre question 2. Mm -hmm. It's about uh, Uh, may I maybe ask first the Court of Auditors because maybe kui tohib, siis pöörduksin ehk kõigepealt Kontrollikoja poole, kui teil läheb veel paar minutit aega arutamiseks. jah, sobib küll palun siis. Ayala. Um, on uh,, eh, yeah, we have um,, ehm, yeah, sorry, ik zal het Nederlands räägin jälle hollandi keeles, ütleb kõneleja, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja meie fondid. ja tõesti, kuulsin seda, mida te ütlesite ja see on väga hea analüüs, et kui teha eh, taotlus äh, ühele fondile, siis nad saavad tõesti veelgi paremad tulevikuvõimalused juba selle kaudu, et nad on välja valitud. muidugi ma loodan, et neil õnnestub siis uurimistöö kaudu neid vahendeid kasutada ka selleks, et teaduslikult edasi arendada ja teaduslikke tulemusi saada. ja nüüd, kui vaadata, et kes kasutavad neid äh, struktuuri- ja tõukefondide vahendeid, mida meie haldame,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 tundub, et mõne maine on parem, teise oma halvem, mõnede puhul arvatakse, et jah, suured karjäärivõimalused, karjäärivõimalused on olemas, aga sotsiaalfondi puhul tuleb siiski ära oodata, et kas siit luuakse töökohad, mis on alalised, aga tõesti, tulemused ei ole võib-olla nii positiivsed ja ootused nii suured kui Horisont kaks tuhat kahekümne puhul, nii et nüüd on tõesti väga tähtis hoolitseda ka siin paremate tulemuste eest ja tõesti Horisont kahe tuhande kahekümne puhul on tõesti tegemist tipp tippteadlaste programmidega, need on inimesed, kellel on niigi väga hea tulevikuperspektiiv samal ajal kui Sotsiaalfondi puhul pöördume me pigem inimeste poole, kes on raskustes, neil on raske ühiskonnas oma kohta leida, nad võib-olla ei ole ka koolis väga edasi, väga kiiresti edasi liikunud, neil on vaja ümberkoolitust, võib-olla uuesti kooli minna ja me tõesti peame aitama neil nendest rasketest aegadest, kriisist välja tulla, selleks et uuesti lõimuda ühiskonnaga ja minna tagasi tööturule. nii et tõesti, siin on väga erinevad eesmärgid ja väga väga erinevad sihtrühmad. aga on täiesti selge, et me peame andma endast kõik, et need inimesed, kes Sotsiaalfondi ja teiste tõukefondide kaudu toetust saavad, et nad tõesti ka oleksid ülejäänute austuse ära teeninud ja näiteks eelmisel nädalal toimus meil Euroopa kutsehariduse ja kutseoskuste nädal. iga päev äh, toimusid siin erinevad üritused ja need inimesed, kes osalesid sellel üritusel, olid tõesti tunnistajaks sellele, et nad kasutasid fondide vahendeid, said uued võimalused, neile anti võimalus sõna äh, sekka öelda ja nad arenesid edasi. ja e-, eelmisel aastal toimus meil esimest korda selline üritus ja need, kes toona olid saanud juba vahendeid, äh, tulid ka seekord kohale ja rääkisid, kuidas need vahendid on nende elu muutunud ja tõesti ka oskuste tegevuskava puhul on väga tähtis, et need, kes on saanud tehnilise hariduse, need, kes õpivad tehnilisi geograafilisi alasid, neema, nende maine tuleb ka äh, parandada, sest tegemist on heade, tähtsate töökohtadega ja tähtis on, et äh, töö, et nende õppekavade kvaliteet oleks hea. nüüd see, mida kolleeg Moedashiga oleme teinud, homme toimub Lissabonis meil konverents, nimelt tegelikult see algas juba täna ja mina lähen sinna homseks kohale, sest pidin olema siin ja toimub siis konverents Lissabonis sotsiaalse innovatsiooni kohta. kolleeg Moedas vastutab Horisont kahe tuhande kahekümne eest ja osaleme mõlemad sellel konverentsil, tema esindab siis Horisont kaks tuhat kahtekümmend, mina Euroopa Sotsiaalfondi ja seal me räägimegi sellest, mida siis tulevikus ette võtta ja homme ilmselgelt räägin siis ka kolleegiga just nendest samadest küsimustest siis edasi kolleeg Pirinski Äh, kasutuse määrad, äh, jah, põhjused, miks vähe kasutatakse, neid on palju, aga olukord paraneb, N pluss kolmest juba rääkisime, eks anda tingimustest ka. nüüd äh, risk, et tehakse siin mingeid kor-, korrektsioone ja seda alles paari-kolme aasta pärast ja tulevad siis nõudmised, et raha tuleb tagasi maksta. tõesti, siin on probleeme viivitustega äh,, ja tõesti, kui tehakse siin maksete taotlused ja kui see kõik aega võtab, siis tekib tõesti risk, et paari aasta pärast vastandatakse siin, siin netokorrektsioonidega ja need võivad tõesti juhtuda, kui liikmesriik ise ei ole juba eelnevalt äh, äh, taotluste puhul neid põhjalikult läbi vaatanud ja tõesti, ma arvan, et siin on tegelikult eeliseid rohkem äh, kui puudusi äh,. see võib küll natukene aega võtta, aga me oleme meenunud, et tegelikult see aitab ka liikmesriikidele paremini kontrolle läbi viia me ju tõesti soovime seda ühte auditit ja me tõesti tahame usaldada neid liikmesriikide läbi viidud auditeid ja väga tähtis on, et me siin ei raiskaks raha auditeerimisele, et muudkui riburada pidi toodetakse erinevaid auditeid, vaid väga tähtis on, et me kasutaksime seda raha paremini, kasutaksime seda oma eesmärkide saavutamiseks ja sellepärast ongi hea, et meil oleks siin aastaaruanded ja need nii-öelda netokorrektsioonid ja tegelikult niimoodi parandame me ka auditite usaldusväärsust ja ma tõesti arvan, et see on pigem positiivne ja et me peaksime ka tulevikus sellise lähenemise juurde jääma. kas on oodata paremaid tulemusi rahade kasutamisel, kui ametivõimud ja ametiühingud äh, koostööd teevad? ma ei tea võib-olla on see nii, aga mul isiklikult ei ole selle kohta tõendeid, kuid kes teab, miks mitte. sest kui me näeme, et liikmesriikides, kus sotsiaalne dialoog on väga tähtis ja kus sotsiaalpartnerid teevad valitsusega koostööd, siis tegelikult on ka sotsiaalpoliitika tulemused paremad, nii et tõesti, kui suhted on head, siis on võimalik palju rohkem saavutada, on võimalik menetlusi optimeerida, aga kui te soovite nüüd äh, konkreetseid numbreid, äh, siis mul neid ei ole, aga kui soovite, siis üritame need teile leida. siis äh, majanduspoolaasta ja sotsiaalsammas need soovitused, mida tehakse majanduspoolaasta raames, Neid tehakse siis, kui erinevad peadirektoraadid kokku tulevad, nii et meie peadirektoraat tegeleb sotsiaalküsimustega. alustasime seda juba ametiperioodi alguses ja president Juncker ütles mulle, et hoolitse selle eest, et sotsiaalne element semestris paremini välja tuleks, et sotsiaalsammas toimiks, me töötasime selle nimel ja ma tegelikult riikidepõhistes soovitustes näen ka seda väga hästi ja ka iga-aastase majanduskasvu aruandes ja üleüldiselt majanduspoolaasta üleüldises lähenemises, et see, need kõik on muutunud sotsiaalsemaks. nüüd on meil sotsiaalõiguste harta loodud koos kõikide teguritega, sotsiaalsete teguritega, mis on uue majanduspoolaasta jaoks juba kehtivad. eelmisel aastal lükati see protsess käima ja me tõesti peame väga täpselt vaatama, et mis tuleb tööhõive peadirektoraadilt ja Marianne Tysonilt, mis tuleb Moskva visiilt, mis tuleb äh, asepresidendi äh, Dombrovskiselt. niimoodi ei ole võimalik meil siin täpselt seda välja tuua, nagu teie tahtsite. me teeme siin koostööd ja me täpselt ei tea, kes äh, nii-öelda millise ettepaneku tegi, meie jaoks on tähtis, et sotsiaalne pool oleks esindatud ja tegelikult meilt ei oodata ju ka vähemat. nüüd äh, sotsiaalsammas ja äh, Äh, rahaliidu süvendamine kuuendal detsembril, komisjon avaldab paketi ja milline see uus ülesehitus välja peaks nägema, ma ei tea veel seda, me tegeleme selle küsimusega. aga me leiame, et euroalal, kus meil on ühisvaluuta ja meil on vähem meetmeid nüüd äh, äh, probleemide puhul reageerimiseks äh,, on tegelikult meil vaja nii-öelda ühte järelevalvesüsteemi, sest me oleme ühes paadis, me kõik kannatame. väga tähtis on, et ühtekuuluvus muutus suuremaks. me peame sellest hoolitsema, mitte et me seda ei tahaks, vaid me peame selle eest hoolitsema ja kui me nüüd selle sotsiaalsamba välja töötasime, siis tuli ka väga selgelt välja, et ta peab teenima nii euroala, aga tegelikult kogu Euroopa Liidu huve ja mul on tõesti väga hea meel, et meil kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki on kaasatud ja tulevikus siis ka kakskümmend seitse. Nad kõik moodustavad siseturu, nende kõigi jaoks peab kehtima ühesugune sotsiaalpoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kahekümne seitsmes liikmesriigis peab toimima ja tõesti, meie eesmärgiks on ka see, et kõik liikmesriigid mingil hetkel võtaksid üle ka euro ja kui me vaatame nüüd rahaliidu arenemist ja lõimimise suurendamist, siis on ka jällegi väga tähtis leida nii-öelda mänguruumi. et kui tõesti mingid asümmeetrilised šokid tulevad liikmesriikidest, siis me peaksime olema võimelised ka neile väga kiiresti reageerima. kuidas see kõik toimima peab, ma ei oska teile seda öelda, aga olen nõus, et sotsiaalset sammast tuleb kasutada kõikides liikmesriikides ja et seda peab olema võimalik teha ka majanduspoolaasta menetluse raames ja ei saa olla nii, et me äh, eraldame siin euroala riigid teistest, et ühtesid saab karistada, teisi mitte, et ühtedele kehtivad ühed reeglid, teistele teised. ei, sellega me nõus ei ole ja tõesti väga tähtis on tagada, et meil oleks tõesti ühtekuuluvus ja ühtsed standardid kahekümne kaheksas liikmesriigis. kas on veel mõni küsimus? riigiabi ja, ja ma noh, kord ma hand-. hästi lühidalt äh, see küsimus riigiabi kohta. siin minu arvates tuleb tõesti tunnistada, et tegemist on raskete menetlustega, keeruliste menetlustega ja me tõesti vaatame siin need de minimis reeglid üle, selleks et sellised projektid ei oleks siis erandiks, sest riigiabi menetlus on tõesti väga keeruline ja kui me nüüd järgmist mitmeaastast finantsraamistikku ette valmistama, peaksime tõesti mõtlema, kuidas ka siis äh, selle valdkonna jaoks reeglid leida ja nüüd need lihtsustatud kulud, miks nad ei ole nii atraktiivsed liikmesriikide jaoks, kuigi veamäär on väiksem. nagu ma ütlesin raportöörile, liikmesriigid ei tea päris täpselt, kuidas see käib, nad ei ole seda piisavalt kasutanud. samamoodi nagu ka projektijuhid, nad ütlevad, et noh, et kui pole kunagi varem kokku puutunud, siis oled ka kõhkleval seisukohal ja tõesti väga tähtis on, äh, kas liikmesriigid äh, võiksid nii-öelda stiimuleid luua, et kui Äh, kasutatakse siis seda lihtsustatud menetlust. et praegu siiski vist pigem mõeldakse, et kõik tõendid peavad olemas ja nii on kõik kindel. suur tänu, proua volinik, kui kellelgi on veel küsimusi, siis loodetavasti võib äh, need saata kirjalikult ja ootame teie kirjalikke vastuseid. nüüd annan sõna proua Ivanovale kontrollikojast, sest ka teile esitati küsimus ja siis lõppsõnaks äh, Äh, härra Seller. suur tänu ja suur tänu kõigile saadikutele huvitavate küsimuste eest. paar märkust minu poolt raportori öeldule. minu meelest äh, tõstati siin olulised küsimused, äh, veamäära suurenemine, aga ka tulemuslikkus, ma olen teiega täiesti nõus, kuigi tööhõive määr on paranenud, siis nagu te ütlesite, siis tõepoolest see on seotud ka makromajanduslike näitajate paranemisega. see on üks järeldusi, mis äh, saime teha noorte tööpuuduse konverentsil, mis äh, sel aastal toimus Euroopa Parlamendis, et äh, noorte tööpuudusele tuleb läheneda äh, Mm, kõikehõlmavalt, ainult noortegarantii eh, või noorte tööhõive algatus ei saa seda probleemi lahendada, meil on vaja äh, sellist terviklikumat lähenemist. ja siis rääkisite uutest väljakutsetest sotsiaalpoliitikale, ma kasutaksin võimalust, et mainida, et järgmisel aastal valmistame ette spetsiaalse poliitikadokumendi, mis puudutab just nimelt sisserändajaid, ma loodan, et see tuleb äh, teie arutelus äh, ka kasuks. ja siis, äh, mis puudutab noorte tööhõive meetmete jätkusuutlikkust, millest rääkisite, siis jah, meil on mõned arvud, mis ei ole väga julgustavad, nelikümmend kaheksa protsenti noortest siis jätkavad meetmes kuus kuud pärast selles äh, registreerimist, äh, kui tahan rõhutada, et see on ju tõesti alles algetapp, pikemaajalist jätkusuutlikkust saab mõõta ainult pikema aja jooksul. Äh, praegu ei saa veel mingeid tulemusi kindlaks teha siis äh, küsimus kakskümmend viis komisjonile, ma ei taha nüüd komisjoni eest rääkida, aga ma tahan siiski puudutada ka seda küsimust, sest see puudutab neid puudusi, mis meie kontrollikojas avastasime noortegarantii puhul, nimelt et ei ole piisavat strateegiat ähm,, siis probleemid vahenditega jätkusuutlik äh, äh elu rakendamine, äh, oskuste äh, mittevastavus äh, ja nii edasi ning meie tegelikult oma aruandes leidsime, et mitte ükski liikmesriikides, mida külastasime, ei olnud läbi viinud täielikku oskuste mittevastavusanalüüsi välja arvatud Iirimaa, aga tegemist on väga olulise eeldusega ähm, andmete kvaliteedi ja täielikkusele mõeldes, kuid siin on tegemist selliste soft law poliitika meetmetega äh,, Need on lihtsalt äh, suunised liikmesriikidele, aga lõppkokkuvõttes on see liikmesriikide endi teha, need poliitikad, äh, meetmed, strateegiad äh, ellu viia. ja nüüd, mis puudutab neid lihtsustatud kuluvõimalusi, siis nõustun komisjoniga selles punktis. kordan taas seda, ma ütlesin ka eelmisel nädalal, et saja neljakümne viiest tehingust, mis me auditeerisime, Ähm, et nende puhul me ei leidnud mitte ühtegi kvantifitseeritavat äh, viga. aga järgmisel aastal me koostame aruande äh, lihtsustamise kohta muuhulgas ka näiteks põllumajanduse valdkonnas. ma loodan, et äh, need dokumendid saavad anda üksikasjalikuma vastuse sellele küsimusele. nõustume ka komisjoniga, et vaja on aega. inimesed peavad aja jooksul õppima, kuidas seda täpselt teha nii et loodetavasti asjad paranevad aegapidi. aga loodetavasti need aruanded, mis me koostame järgmisel aastal, annavad meile rohkem vastuseid. see olekski vist kõik, aitäh! suur tänu, proua Vanu, nüüd annan sõna härra Sellerile lõppsõnaks. suur tänu, mm, proua eesistuja, suur tänu ka proua Ivanovale ja proua Tassnile veel kord. mis puudutab äh, finantsarhitektuuri, siis ma võib-olla ei väljendanud piisavalt selgelt, et minu küsimus puudutas seda, et meil on praeguseks väga palju rahastamisallikaid Euroopa tasandil, on ESM riikidele, kes on äh, sattunud võlgadesse euroalal, siis meil on ähm, Euroopa Keskpanga äh, äh, laenude äraostmi- äh,, laenu ostuprogramm kuuskümmend miljonit igal, igal kuul äh,, ja meil on nüüd ka Euroopa strateegiliste investeeringute äh, fond või nagu seda rahvasuus nimetatakse, siis Junckeri plaan. ja siis on meil Euroopa eelarvest ka tõukefondid, Euroopa Sotsiaalfond antud juhul, kus aga lähevad paljud vahendid finantsinstrumentidesse, usaldusfondidesse, mida hallatakse veel eraldi ja see kõik muudab eelarve kontrollimise töö muidugi keerukaks aga peale selle tekib minul selle kõige juures küsimus, et millist rolli mängivad tõukefondid, mida äh, rahastatakse otse eelarvest, kui on ka kõik need muud võimalused ja millised, milline tulevik seisab ees neil fondidel. juba aastaid tagasi viidati sellele, et Euroopa Liidu põhiline instrument tööhõive ja majanduskasvu ergutamiseks on siis äh, tõukefondid äh, ja mõned osad komisjonist enam üldse praktiliselt ei maini tõukefonde, kui räägime tööhõive ja majanduskasvu edendamisest. tean ise oma kogemusest, kui olulised need fondid on, üheksakümnendate lõpus oli tööhõive ja töötuse määr Saksamaal ikka oluliselt kehvem kui praegu. minu kodulinnas Berliinis oli noorte tööpuudus kaugelt üle kahekümne viie protsendi. töötuse määr oli kakskümmend protsenti ja me suutsime sellega toime tulla ainult tänu ähm, Euroopa Liidu tõukefondidele ja neile sotsiaalinstrumentidele äh, kuid seejuures on oluline, et kurikuulsad struktuurid, koostöö erinevate asutuste vahel, kui see ei toimi, siis nagu me oleme näinud, siis juhtubki see, et noor töötu saab neljaks kuuks töökohaga, siis on ta jällegi tühjade kätega tänaval. nii et me peame siin veel äh, tegelema paremate võimaluste loomisega. eelmisel nädalal toimus meil eelarvelepitus äh, kohtumine, mis äh, puudutas siis, me, me tahtsime parandada Euroopa noortegarantii või siis äh, äh, noorte tööhõive parandamise vahendeid veelgi rohkem kulutada ja siis oli selline kuulujutt, mis käis ringi, selle tõstatas Hispaania esindaja, et, et neid vahendeid tegelikult justkui kasutakski ära äh, noh, selle kuulutuse saime ümber lükata, aga see näitab siiski, et on veel palju ära teha, et tõepoolest äh, sellest rahast oleks ka mingit kasu. raha ei ole ju veel kõik, nagu me teame. ja siis veel üks küsimus, mis vist jäi vastuseta, nimelt need kakssada miljonit, mis äh, Itaalia, Hispaania Ehm, rahastusperioodi kaks tuhat kui kaks tuhat kuus, et äh, mis siis tagasi nõuti neilt, et miks läks sellega nii kaua aega? võib-olla te vastasite, aga ma ei pannud tähele. igal juhul suur tänu teile kõigi nende märkustest ja palju edu jätkuvalt sotsiaalpoliitika vallas! suur tänu, härra Zeller, volinik kui soovite kiirelt vastata sellele viimasele küsimusele, mis enne vastuseta jäi, siis palun teile võimalus selleks. jah, suur tänu, esimees, aitäh, raportöör, viimane küsimus. miks Itaalia raha küsimus nii kaua aega võtab? see on praegu kohtus ja just sellepärast äh, ongi nii palju viivitusi tekkinud ja see asi ei ole veel lahendatud, üldse mitte ning mis puudutab tulevisi vahendeid, äh, mina, härra Raporton, leian, et ka tulevase mitmeaastase finantsraamistiku puhul tuleb piisavalt vahendeid ette näha sotsiaalpoliitika jaoks, sest muidu lihtsalt meil ei ole võimalik seda tööd teha. sest äh, eelarve tegelikult on ka poliitiliste visioonide väljundiks ja äh, näite selle kohta, kuhu me jõuda tahame ja noh, need sotsiaalse õiguse põhimõtted ja samba põhimõtted, see kõik kõlab väga hästi, aga siin on vaja ka reforme, mitte ainult seadusandlust äh,, uusi poliitikaid, mida meie välja töötame, jah, muidugi meie peame oma kodutöö ära tegema ja me teeme seda, kuid väga palju reforme peavad läbi viima ka liikmesriigid ja me peame neid toetama selles reformitöös ja meil ei ole seda võimalik teha, kui meil ei ole piisavalt vahendeid fondidest nagu Euroopa Sotsiaalfondis. me seisame suurte muutuste eest, te ütlesite seda ka ise, digitaliseerimine, globaliseerumine toovad endaga kaasa väga palju muudatusi ja me tõesti peame olema siin äh, võimelised võimelised vastu panema ka selle nii-öelda uue majanduse tingimustes, keegi ei tohi jääda maha, kõikidele tuleb pakkuda võimalusi ja tõesti väga tähtis on, et me inimestele sellise turvavõrgu pakuksime ja see tähendab ka seda, et äh, me pakume neile toetust, meil ei piisa siin mitte ainult töötutoetustest, meil tuleb inimesi toetada erinevate teenistuste kaudu pi-, järjepidevalt ja need on need reformid, mida liikmesriigid peavad läbi viima ja neid reforme aitame me läbi läbi viia oma vahenditega, nii et tõesti korra poliitilised reformid, mainin neid veel kord, väga tähtis on, et tulevikus oleks ka piisavalt vahendeid nende läbiviimiseks, et me saaksime seda teha paindlikult, nii nagu ka Kontrollikoda on seda ka öelnud, sest me tõesti peame näitama, et Euroopa jaoks kõige tähtsamad on siiski inimesed ja mitte keegi ei tohi arengutest maha jääda ja näete, siin on see väike raamatukene, see on nüüd see kolme institutsiooni poolt heaks kinnitatud sotsiaalselt samba dokument, see on nüüd välja antud ilusas äh, raamatukeses äh, kolme institutsiooni poolt, see on nii-öelda sotsiaalne pass ja ärge unustage, et järgmistel aastatel tuleb meil väga äh, palju tööd teha selle samba rakendamise nimel, aitäh! Thank you very much, sorry, point of order. kodukorda puudutab küsimus jah, minust vist saadi valesti aru, tahtsin täpsustada, minu küsimused on seotud tulemuslikkusega ehm, eelarvega. ma tahtsin seda lihtsalt täpsustada, sest mulle jäi mulje, et, et väitsite, et minu küsimused ei ole eelarve kontrolli komisjoni äh, raames, aga tegelikult see ikka nii on küll. no ma väga vabandan, ma ei, üldse ei tahtnud äh, midagi sellist väita, see oli lihtsalt väike nali. no võime muidugi rääkida lõputult eelarve kontrolli küsimustest, see on lõputu teema. Äh, suur tänu, proua Kullik, suur tänu, proua Ivanova, suur tänu kõigile. ma olin alguses natukene mures, sest et esmaspäeva pärastlõunal olukord alati veidike keeruline Mm, saadikud saabuvad erineval ajal, aga see oli tõepoolest väga hea lausa filosoofiline arutelu kohati, nii et suur tänu teile ja loodetavasti meie koostöö jätkub edukalt. aga nüüd annaksin sõna meie eh, esimehele proua Kresslale. ja, wir fahren fort in der Tagesordnung. Guten jätkame nüüd kahe päevakorraga, tere kõigile, lähme neljanda päevakorrapunkti juurde. see on siis ähm, ülevaade meie komisjoni lähetusest Poolasse aprillis käesoleval aastal. paraku olime ainult neljakesi. kolleeg Yvonne, der hier neben mir sitzt, war dabei, der kolleeg Zeller war dabei ma olin ise kohal, kolleeg Zeller, kolleeg Tšeretški oli osaliselt kohal ja isegi kolleeg Peterle oli siis koha peal. ja mina ise siis ka. tegemist oli väga huvitava reisiga, see oli väga oluline reis ka. vaatasime äh, tõukefondi projekte. meil on ka siin äh, kirjalik kokkuvõte sellest kõigest, et see oli tõesti väga huvitav käik. vaatan siis algusest peale siit, alustasime Breslaus, lennujaamas, kuhu me saabusime, mis äh, renoveeriti Euroopa Liidu rahastusabil ja pärast seda sõitsime ühte tehnoloogiakeskusesse kus äh, siis äh, ähm, Breslau linna jää ääres Wroclawi linnas ähm, siis äh, vee ähm, paisutamise äh, projekt ja äh, siis äh, üks kiirtee. millel sõitsime. ja siis jõudsime Varssavi lähedal ühe keskuse juurde, mis samuti peetakse Euroopa Liidu rahastuse abil. järgmisel päeval nägime nutikat äh, liiklusjuhtimissüsteemi, samuti kiirteel. siis oli meil Vil-, äh, firmas Wilton, ähm, mis tegeleb veokitega ja äh, seal siis nägime laborit, mille puhul ka kasutatakse Euroopa Liidu rahastust, siis kivisöe ähm, elektrijaam, kus samuti on kasutatud suuresti Euroopa Liidu rahastust selle ehitamiseks ja siis äh, pärastlõunal arutasime veel kiirtee liikluskorraldussüsteemi. kui vaadata seda äh, dokumenti, suur tänu kolleegile, et äh, ka selle reisi korraldamise eest, et sellega oli väga palju tegemist, samuti selle ülevaate koostamise eest. kui vaatasin lehekülge kakskümmend kaks, siis seal on näha, et mis puudutab Poola kiirteid ja liiklust, äh, siis üheksakümmend viis protsenti sellest on korraldatud Euroopa Liidu rahastuse abil. ja siin on ka võrdlus, see ei olnud minu idee, aga härra Tšerneski siis äh, siin on äh, teinud selle võrdluse äh, Saksamaa Frankfurdi lennujaamaga, et see on päris huvitav. nii et võib öelda, et Euroopa Liit investeerib Poolasse üpris äh, palju, arvestades seda, et äh, liiklusmahud on suhteliselt väikesed. nii et siin tekib küsimus lõppkokkuvõttes, et kas ähm, ikka valitakse alati välja õiged projektid. järgmine küsimus mis sellest tuleneb, on see, et kas on mõistlik avalikult rahastada, investeerida projektidesse, olgu need siis kiirteed mm, või siis näiteks äh, äh, selline projekt nagu selle ettevõtte Wiltoni puhul meil läheb tegelikult väga hästi. kas on tõesti mõistlik niimoodi avalikku raha jaotada, e, et siis selle toetuse saaja e, omalt poolt ei panusta midagi või panustab väga vähe. nii et me peaksime tõesti jälgima seda, et need, kes sellest projektist lõppkokkuvõttes kasu saavad, ka selles ise osaleksid. sest et eks muidu on niimoodi, et mis midagi maksma ei läinud, see pole ka midagi väärt ja siis äh, Poola ametiasutustes käies äh, me ütlesime seda koha peal ja ütlen seda ka nüüd, et ilmselgelt Poola on saanud väga suuri summasid, on sellel eelarveperioodil või toetuste perioodil saanud kõige rohkem rahastust hukefondisse, mm, on siis Hispaanialt esimese koha üle võtnud ja me näeme, et need investeeringud on ka vilja andnud ja me näeme, et Poola on teel tänapäevase äh, tööstusriigi poole. ja me näeme, et Poola ametivõimudel on ka ideid, mida selle rahaga peale hakata. piirkondade äh, rahastamise äh, piir nii-öelda ei ole veel saabunud, seda oli väga selgelt näha näeme, et Poola on seeläbi muutunud tänapäevasemaks, majandus on muutunud tänapäevasemaks, nii et seda arvesse võttes ma ei mõista, miks Poolas on jätkuvalt nii palju Euroopa Liidu skepsist, skepsist Euroopa Liidu vastu. me näeme, et äh, teiste Euroopa Liidu liikmesriikide maksumaksjate raha toel, ega see raha ju taevast ei lange, on suudetud poolest palju ära teha. et mina sooviksin, et see Euroopa Liidu panus uuendusse äh, oleks selgem ka Poola rahvale. kohtusime ka Poola riikliku kontrollikojaga ja äh, käisime ka, nagu ikka, Poola parlamendis, ütlesime seal ka, et äh, meil oleks väga oluline, et Poola osaleks ka Euroopa prokuratuuri töös. tegemist on tõesti väga olulise äh, mm, projektiga Euroopa Liidu finantshuvide kaitseks see oli esimene kord, kui me külastasime Poolat pärast Poola ühinemist. ja see oli tõesti väga hea, väga oluline reis. loodan, et, et külastame Poolat äh, mitte väga pika aja pärast taas. ja minu meelest oli see tõesti ülimalt põnev käik. tegelikult sõitsime pool riiki läbi ühest projektist teise ja ma arvan, et ka need kolleegid, kes kohal olid, et neist, neil oli ka kindlasti palju kasu sellest, kolleeg Tseller ja kolleeg Voon on ka siin, et võib-olla nad saavad ka omalt poolt paar sõna öelda, mul oleks selle hea meel, palun kolleeg Voon. Yeah, yeah, thanks, Chair. You, you gave a good summary of the of the visit there. It, it seems a long time. tundub, et see juhtus tükk aega tagasi, aga tegelikult see oli aasta ära aprillil kaks asja, mida ma mäletan, et äh, äh, äh, algasime väga, alustame väga vara ja lõpetasime väga hilja. mäletan ka seda, et külastasime mitmeid taristuprojekte, kohtasime iga, praktiliselt kõiki taristuid, mida ette kujutada, lennujaama ehitust, raudtee ehitust ja äh, loomulikult ei saa ka eh, ükski visiit lõppeda ilma, et oleks külastatud eh, veepuhastuskeskust. ning enamusprojektidest eh, olid täiesti õigustatavad, ma ei leidnud mingisugust selliseid märke pettusest. arvan, et et ainus asi, mis pisut muret tekitas, oli kirikus Wroclawi katedraali külastamine seal oli võib-olla väikseid probleeme. seal, selle taastamiseks oli sisse, oli makstud miljoneid eurosid, aga sellega ei olnud, selles ei olnud loodud mitmeid uusi töökohti. ei olnud väga palju külastajaid samuti ligi meelitanud ning küsimus seal ongi see, kuidas nüüd toetada kultuuriprojekti. ma ei ütle, et neid ei peaks tulevikus äh, finantseerima, võib-olla peaks äh, õigut põhjendust äh, põhjendusmeetodeid paremini välja töötama, see oli, äh, see polnud probleem seekord, aga see on teema, millega peaksime tegelema, kui hakkame rääkima pärast kahe tuhande kahekümnenda aasta järgset, äh, sest rahastamisest. Äh, suur tänu, mina kahjuks ei saanud osaleda sellel väljasõidul, aga Sileesias äh, päritolu inimesena olen ma tegelikult väga kursis selle kandiga ja olen tihtipeale külastanud neid paiku, kus ähm, delegatsioongi käis ja tahaksin natukene sellest hoiatada, et nüüd see praegune õhkkond, mis valitseb ähm, või mida levitab Poola praegune valitsus, et äh, seda nüüd üldistada kogu rahvastikul, eriti kui te Wroclawis käisite, siis ähm, siis Vroclavi ähm, linnapea on kõike muud kui skeptiline Euroopa suhtes, ta on väga eurosõbralik ja mm, toetab igati Euroopa Liidu laienemist ja Vroclav on ju ka olnud Euroopa Liidu kultuuripealinn. nii et ähm, tema on seda ka rõhutanud, et ta ei järgi seda Poola valitsuse võetud joont ja tasub rõhutada ka seda, et Poola majanduskasv on olnud positiivne, samas kui mujal Euroopas on see olnud aastaid negatiivne ja see äh, oli kindlasti tingitud ka tõukefonde kasutamisest, nii et ilmselgelt äh, nende abil saab ka töökohti luua ja majanduskasvu edendada. mis puudutab taristuprojekte, siis ma nõustun meie esimene kriitikaga, jah, äh, on ehitatud kiirteid ka seetõttu, et mm, Poolas pidi saama jalgpalli meistrivõistluste korraldajariik. nii et mm, see on võib-olla kaheldav. Äh, kas, kas seal on kõik käinud nii, nagu peaks, on näiteks ka kulutatud Euroopa vahendeid selliste sõidukite ostmiseks, kus on mm, politsei avastamise seadmed, nii et see ei ole võib-olla just kõige õigem kasutus. või näiteks raudtee puhul mm, on ju projekt, mis peaks Poola ja Ida-Euroopa ühendama Lääne-Euroopaga, aga praeguseks on olukord selline, et Poola ja Leedu vahel tuli raudteeliiklus sulgeda, sest et äh, need, sest et raudtee ei luba piisavaid kiirusi enam, nii et mm, siin on tõesti sellised küsimused, kus Poola äh, peaks äh, omalt poolt rohkem tegema ja planeerima tegevusi. nii et ma arvan ja seda näitasid ka need paljud inimesed, kes tulid tänavatele möödunud nädalavahetusel, et et vähemalt inimesed arvavad, soovivad, et Poola peaks jääma Euroopa kogukonna osaks. Klepi tee, palun. Dziękuję pani przewodnicząca. <clears throat> Ja jestem... Suur tänu, esimees mina olen pärit äh, maapiirkonnast Poolas, ma küll elan Varssavis, aga ähm, ma olen pärit äh, Masovitse vojevoodkonnast ja tihtipeale ma käin ka väikelinna, linnades, ma reisin väga sageli, tegelikult praktiliselt igal nädalavahetusel, kui pöördun koju tagasi ja ma tean, kui olulised on Euroopa Tõukefondid, kuidas äh, minu päritolu piirkond on väga palju edasi arenenud tänu nendele, ma näen seda oma silmaga. jah, võib-olla on üks või teine maantee ilma asjata ehitatud, aga tuleb öelda ka seda, et paljud, paljud maanteed kannatud ummikute all ka, ka selles piirkonnas, kust mina pärit olen erinevad piirkonnad arenevad erinevalt võib-olla võib-olla see maanteelõik, mida te külastasite, seda kasutatakse mingil ajal väga intensiivselt, siis jällegi mitte, kuid Poola Poola sees toimub ka väga palju sisemist rännet, et inimesed sõidavad väga palju erinevate piirkondade vahel. nüüd mis puudutab Euroopa vaenulikkust, siis mm, tahan öelda, et poolakad on jätkuvalt väga vägagi sõbralikud Euroopa Liidu suhtes. kogu see negatiivne foon, see tuleneb valitsuse tegevusest, kuid kõik küsitlused, mis on läbi viidud, näitavad, et umbes kaheksakümmend protsenti poolakatest on Euroopa-meelsed, nad soovivad olla Euroopa Liidu liikmed. me elame praegu muidugi väga keerukal ajal, kuid poolakad hindavad seda väga, et nad on Euroopa Liidu liikmed ja tunnevad ennast seeläbi palju turvalisemalt ja kindlamalt suur tänu, jah, me mõistame täielikult, et olukord ei ole kindlasti lihtne. sellise, selline olukord nagu praegu Poolas on, no seda ei, seda ei sooviks kindlasti mitte keegi endale, see ei aita kuidagi riigi arengule kaasa, kui riik on niivõrd lõhenenud ja see kindlasti ei tee lihtsamaks ka Euroopa Liidu vahendite kasutamist ja ma tahaksin nüüd anda sõna äh, Ähm, regionaalküsimuste peadirektoraadi esindajale äh, tere tulemast ja võib-olla on teil veel mõningaid märkusi selle kohta, millest me rääkisime ähm,. Merci, madame la president. suur tänu teile, proua esimees. võib-olla mõned sõnad. seda ettekannet äh, kuulates väga hea kvaliteediga on see koostatud, nii et äh, ma mineks äh,, läheks nüüd mõningate äh, detailide juurde kõigepealt äh, äh näiteks äh, mõningate kiirteede äh, nõrgem kvaliteet. siin näiteks võrreldi liikluse tihedust Saksamaal või Prantsusmaal meie komisjonis äh, selliste projektide hindamisel, äh, kui, kui äh, see läheb üle viiekümne miljoni euro, siis on vaja hinnata majanduslikku kasumlikkust, mis loomulikult sõltub sellest, kui suur on liikluse tihedus võrreldes investeeringu suurusega ning äh, mis äh, puudutab äh, viiekümne miljonist investeeringut, siis analüüs toimus ning see tähendab siis seda, et investeeringut on võimalik majanduslikult põhjendada. see tähendab, et ekspost äh, reaalne liiklustihedus äh, ei lange allapoole seda, mis on esialgsetes prognoosides ette nähtud. teine punkt, mida te mainite, on seotud äh, sellega, kui palju on tarbijate investeeringutesse panustanud kasutajad pigem ning see on seotud ka investeeringute jätkusuutlikkusega ning äh, see on seotud ka investeeringute ähm, põhjendatusega. Äh, struktuurifondide reeglid äh, näevad ette, et, et ülesandeid tuleb jagada Euroopa Liidu maksumaksja ja liikmesriigi maksumaksja vahel kuid hoolimata sellest äh, mõningatel puhkudel solidaarsuse tõttu ei äh, sunni komisjon liikmesriikidele üle jõu käivaid ülesandeid peale. ja kaks märkust veel, kõigepealt äh, vastavalt määrusele, äh, mis puudutab finantsperioodi kaks tuhat neliteist, kakskümmend, siis äh, on, äh, on nähtud ette endiselt põhimõte, kes reostab, see maksab järgimine ning ning ning samuti oleks vajalik, et, äh, et, äh, et kasutajad äh, maksavad kinni amortiseerumiskahjud ehk parandused ning samuti on vaja mis puudutab nüüd kultuuritaristuid, siis siis eh, ja seda, mis puudutab konkreetselt Wroclawi kiriku külastamist, eh, siis eh, paindlikkus on väga oluline ja see puudutab ka seda, sellesse tuleb ettevaatlikult suhtuda, ehk siis ning tuleb vaadata, et esialgsed eesmärgid oleksid täidetud. tahaksin veel kord öelda, et finantsperiood kaks tuhat neliteist, kakskümmend, sealjuures on eh, tingimusi tihendatud eh, ja eh, muututud, tundetud rangemaks, ma ei tea, kas mu kolleeg soovib lisada midagi? Good afternoon, ladies and gentlemen! tere päevast äh, mina olen äh, regiooni peadirektoraadis, äh, kes, see, kes tegeleb eelarveküsimustega, äh, mõned punktid, siin on räägitud et tahaksin öelda proua Kresslele, et meie praegused uurimused näitavad ka sellistele küsimustele, viitavad ka sellistele küsimustele nagu mm, ning me praegusel hetkel vaatame eh, Poolas väga tähelikult, tähelepanelikult seda, kas eh, valikud on tehtud põhjendatult ning mis puudutab eh, kompleksseid ja liiga pikki valikuprotseduure, siis nii see tõesti on, võite seda lugeda ka meie ehm, aruandest, mõnikord läheb pool aastat kuni aasta, enne kui valitakse välja adekvaatsed projektid ja mis puudutab käibemaksu ähm, abikõlbulikkust, siis äh, meie praegusel hetkel äh, kontrollime, et kõik äh, sobimatu käibemaks võetakse nõuetekoheselt maha. kas ma võiksin ka veel ühe küsimuse esitada, meile jäi nimelt nendest numbritest, mis esitati mulje, et mis puudutab haldustasandit, siis see olukord on täiesti kontrolli all, kas olete nõus selle muljega? Euh, pour ce qui est de, de, de see, mis puudutab nüüd geograafilist aspekti ja meie eh, jätkuvaid kontakte Poola võimuesindajatega, siis võin teile teie muljet kinnitada. koostöö eh, on väga hea Poola võimuesindajatega ning eh, meil ei ole erilisi muresid kulude põhjendatavuse kohta ning koostöö toimus väga konstruktiivse dialoogi vaimus eh, ning seda, selle juures arutati väga sõbralikult ka eh, abikõlbulikkust ja protseduuride lihtsust. seega eh, koostöö kvaliteet on olnud väga hea poolevõimudega. Uh, in addition we are just to come ja täienduseks äh, me auditist rääkides teeme tihedat äh, koostööd äh, vastavate ametiasutustega ning neil on teiega regulaarsed kohtumised ja Poola on teinud suuri edusamme rakendusfaasides. see võimaldab meil väga varakult juba auditeerima hakata ja kui meil on auditidega Eh, probleemi, siis need on eh, aruannetes kirjas, aga koostöö eh, vastavate, vastutavate ametitega on toimiv, seega võib öelda, et ka selles valdkonnas lähevad asjad päris hästi. suur tänu, siis oleme selle päevakorrapunkti ammendanud, aitäh siia tulemast ja aitäh kõigile, kes osalesid visiidil. mul oleks hea meel kui me selliseid suuri liikmesriike külastame, et meil oleks siis ka visiidil suur rühm, mis sinna kohale sõidab ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on visiit Washingtoni, nagu te nägite, siis äh, seitse kolleegi, kes Washingtonis üle pika aja. ja, ma popular ja, genau, absoluut, kolleeg Schmidt ja. kolleeg Schmidt, kes on kohal, oli samamoodi meiega kaasas ja tõesti, palun lisage tema ka veel raportile. me pikalt mõtlesime, kas minna, lükkasime edasi seda kuupäeva ja eesmärk oli üle vaadata USA süsteem, tutvuda sellega, sellepärast et veamäär on USA-s kümme protsenti väga kõrge ja me tahtsime näha, kuidas USA kontrollitööd läbi viib. tegelikult eelmise ametikoosseisu ajal toimus meil ka eelarve kontrolli komisjonis seminar, kuhu kutsusime külalised USA-st ja me nägime, et süsteemid on väga erinevad. seekord äh, tegelesime nii eelarve äh, koostamise küsimustega, aga sellega, kui äh, tulemustepõhine see on ja et millised on siis parlamendi kontrollivõimalused, kuidas töötab Riigikontroll ja siis kasutasime ka võimalust äh, äh, külastada teatud rahvusvahelisi Euroopa Liidu partnereid nagu Maailmapanka ja IMF-i, me tahtsime seal saada infot siis ka Haiti abistamise kohta. me nägime, et äh, ameeriklased, hoolimata sellest, et süsteem on nii erinev, on siiski äh, parlamendi poole pealt harjunud äh, sellega, et nad vastutavatele väga selgelt toovad välja probleemid. meil näiteks toimus ka äh, kohtumine eelarve kontrolli komisjoni liikmetega, me käisime äh, nende koosolekul ja ausalt, kes seal vaibale kutsuti, nende asemel ma poleks küll tahtnud olla ja mis puudutab nüüd äh, sellist eesmärgi pärast küsimist, äh, puurimist, siis meil on neil tõesti väga palju veel õppida. me nägime, et äh, USA-s panustatakse just sisekontrollidele ja et peainspektorid neid ka läbi viivad Neil on tõesti väga palju inimesi, kes nende heaks töötavad, näiteks Justiitsministeeriumi peainspektoriga kohtusime, seal on mitmeid tuhandeid töötajaid, kes kontrollivad vanglaid, kohtusid, kohtuid, vaatavad nende kulutusi ja peainspektor on nagu politseitöötaja, ta võib äh, ka tõesti äh, läbiotsimisi korraldada, vahistada ning lisaks sellele, mis meil siin Olav teeb sisemenetlusega, on tal võimalik äh, äh, siis ka endal läbi viia. see visiit näitas meile aga, kui palju nad sõltuvad ka poliitikast, me nägime, et äh, president, kui talle tundub, et võib kõik lahti lasta, siis nad lastakse ka lahti. nii et me nägime tõesti, kui võimas roll ja mõju on presidendil kontrollisüsteemidele ja et ta on tõesti võimeline need kontrollisüsteemid ka niimoodi üles ehitama, et absoluutselt enam ei kontrollita ja see tuli kõikidele osalejatele ka väga selgelt välja. praegusel hetkel käib tõesti erinevate ametivõimude ja presidendi vahel päris korralik köievedu äh, ning äh, kohtusime siis ka nende ametivõimude esindajatega väga täpselt, jälgisime, mis toimub. käisime ka Valges Majas, äh, kohtusime sealse eelarvedirektoriga, kes äh, sellel päeval just ka senatis oma eelarvet esitles, mis nüüdseks on täiesti laiali kistud ja millest pole enam midagi järele jäänud, nii et minu jaoks tõesti tuli sealt ka väga palju ebaprofessionaalsust välja sest kui parlamendisaadikud peavad eelarvet kokku panema, siis ma tõesti vabandan, aga olen tõesti väga skeptiline ja ei usu, et kõik toimib nii, nagu peaks toimima, aga tegemist oli tõesti väga huvitava reisiga. ühe päeva äh, külastasime Maailmapanka, kohtusime seal erinevate inimestega, tutvusime nende kontrollisüsteemidega ja mis puudutab nüüd äh, siseauditite sõltumus, sõltuvus, sõltumatus, siis seal tuli ka väga huvitavaid asju välja. nimelt, äh, kuidas Maailmapank erinevatel tasanditel üritab siis nii-öelda eetilisi põhimõtteid rakendada ja samal ajal millised on erinevate ametnike kohustused äh, ja kuidas seal finantshuvisid kontrollitakse ja tõesti on näha, et meil on selles osas veel väga palju ära teha. siis Haiti küsimuse puhul rääkisime me ka äh, sellest küsimusest siis ja väga tähtis oli rääkida siin ka julgeolekumeetmetest, äh, mis väga palju aega nõudis, nii et tõesti tegelikult äh, tasub siin uuesti see Haiti päevakorrapunkt ka meie päevakorda panna, sest mulle tundub, et väga vähe on muutunud ja väga vähe positiivseid arenguid on olnud siis maavärinast aastal kaks tuhat üksteist ja sellest ajast saati, kui eelarve kontrolli komisjon kontrollis siis Haitil eelarvevahendite kasutamist. tegemist oli väga huvitava visiidiga, nägime erinevaid töövõimalusi ning ma arvan, et selle visiidi tegelik lisandväärtus seisnes selles, et me peame ka oma süsteeme edasi arendama ja peaksime hoolitsema nendes valdkondades paranemiste eest, selleks et me ka tõesti tõhusamalt oma kontrolle läbi viiks. see oleks siis minu soov, et me tõesti julgemalt ja tõhusamalt neid kontrolle läbi viiks Kon proua Schmidt, kas teie soovite midagi lisada, härra Zeller soovis ka sõna saada, aga proua Schmidt, te olite ju ka kohal. jah, põhimõtteliselt kõik juba siin tõstatati, aga huvitav oli tõesti see minu jaoks, et meie teeme tööd selleks, et asjad läheksid paremaks ja meil oli võimalus ka tõesti näha seda eelarvet, mida praegu veel täidetakse ja rääkida inimestega, kes selle eest vastutavad ja ja kuna me ei ole niimoodi, et kärbitakse eelarvet sellepärast, mis on toimunud või millised on kogemused, vaid kui president otsustab, siis seda tehakse, et seda võtame siin korralikult maha, seda vähem ja absoluutselt ei mängi siin rolli see, mida kontrollisüsteemid on öelnud. kui president midagi ütleb ja see on see, mida sina ütlesid, kui president leiab, et nüüd hakatakse kärpima, siis kärbitakse ja tõesti ükskõik milline organisatsioon, siis alustades veteranidest, olgu nende vahendeid ei kärbitud küll seekord, aga iga organisatsioon peab sellega siis lihtsalt leppima ja mingit äh, mõtet enam kontrollidel ei ole, sellepärast et noh, kontrollitakse nii-öelda tulevikku. kolleeg Pirinski käis ka kohal, vabandust, alles praegu nägin teid öö, äh, osalejate nimekirjas. That's okay uh,. Thank you and I do believe that aitäh! tõesti, tõesti, tegemist oli väga provotseerivate kohtumistega. ma arvan, et me peaksime mainima ka seda, et meil oli väga täis programm. tõesti kohtusime kõige kõrgemate esindajatega erinevates komisjonides ja valitsuse esindajatega, nii et tõesti väga hea programm. nüüd Äh, see, mis sa välja tõid veamäära erinevuste kohta. et see kümme protsenti USA-s ja meie veamäär. ma arvan, siin tasub äh, öelda ka seda, et äh, Riigikontroll ei arvesta mitte üldist veamäära, vaid vaatab igat äh, eelarverida siis eraldi. ja see on tõesti paindlikum. näiteks, et kui kolm aastat järjest seda veamäära ületatakse, siis alles koostatakse eriraport. teine väga suur erinevus oli see, et mingit eelarve täitmise kinnitamise andmise menetlust ei ole mulle tundus, et nemad äh, järelevalvekomisjonis pigem panustavad kuulamistele ja me ju käisime ka ühel päris tähtsal kuulamisel, kus äh, räägiti tudengite rahastamisel välja tulnud äh, mittelegaalsetest praktikatest ja tõesti väga palju reageeriti sellistele kuulamistele ka avalikkuse poolt, nii et Euroopa Parlament võiks ka mõelda nii-öelda kuulamiste ja uuringute nii-öelda avalikkusele andmise sõnumi peale, et me tõesti peaksime näitama, et kus asjad viltu veavad ja seda selgelt ka avalikkusele siis välja ütlema. veel üks asi, mida minu arvates tasub mainida, on see, et nagu me ütlesime, et see peainspektorite süsteem ja see üldine riigikontroll ja et direktor on viisteist aastat ametis, see on saanud ka kongressi poolt väga suure kaitse. nii et nad on poliitilised mõjutuste eest kaitstud ja neil on tõesti suurepärane võimalus oma tööd teha ja viimane punkt, see puudutab seda, kuidas nad äh, üldeelarvega tööd teevad, nagu te ütlesite, üks neljandik äh, eelarvet on selline, mida on võimalik otsustega mõjutada. ja kongress võtab vastu eelarveseaduse ja ütleb, milline see eelarve tema arvates peaks olema ja siis äh, algavad läbirääkimised. ja see kohtumine härra Maurenioga oli tõesti väga valgustav, sest ta ütles, et kõigepealt äh, nad vaatavad majanduskasvu määra, mitte eelarve puudujääki. ja see on täiesti teistsugune lähenemine kui see, mis valitseb Euroopa Liidus äh, kus äh, kutsutakse üles kärpimisele. nii et me äkki peaksime ka mõtlema tulemuste peale ja tundub, et see USA lähenemine on tegelikult paremate tulemustega. veel üks aspekte, mis välja tuli, on see, et nad keskenduvad tulemusele, äh, mitte aga sellele, kas reeglitest peeti kinni, kui nad äh, kontrolle läbi viivad ja härra Ureini rääkis meile, et tegelikult on ka maksukonkurents Euroopa Liiduga väga suur, nii et äkki peaks ka seda mainima. jah, see oli tõesti väga huvitav. järgmisena kolleeg Zeller, palun aitäh, proua esimees. noh, niikaua kui dollar on maailma valuutareservide valuutaks, siis ei ole neil tõesti vaja mitte millegipärast muretseda, võlad makstakse ära ja tõesti nende kaubandusdefitsiit võib siis tõesti olla ka miljardeid. mul ei olnud kahjuks võimalik osaleda sellel visiidil, sest me saame neid korraldada ainult rohelistel nädalatel ja seda enam huvitavad mind sellised visiidid, eriti kuna te käisite Maailmapangas. USA-s on ju väga palju organisatsioone mis saavad ka Euroopa Liidu eelarvest toetusi ja mitte vähe. maailmapank kuulub nende hulka. ning tihti, kui me tahame teada, kas see, mida Euroopa Liidu eelarve kaudu rahastati just äh, arenguprogrammidena, siis saame väga vähe infot, nii et võib-olla oleks see olnud võimalus Maailmapangaga seda ka kahepoolselt reguleerida, et kuidas me saaksime infot selle kohta, kuidas siis meie vahendeid nende programmides kasutatakse ja palju neist kasu oli. ja teine valdkond oleks siis ka ÜRO ja tema ametid. me küll praegu Euroopa Liiduna ei ole ÜRO liige, vaid liikmesriigid on liikmed, aga me tõesti rahastame väga paljusid agentuure, oleme pearahastajad, nii et tõesti võib-olla ka siin tuleks üritada ka rohkem läbipaistvust äh, saada nende agentuuride rahastamisel. et kas selle kohta ka midagi öeldi, toimus mingeid arutelusid, millest võiks siis meile ka kasu olla? ja aitäh! jah, see oli ju ka põhjus, miks me Maailmapanka läksime ja ma arvan, et mis puudutab aruandluskohustust, siis tõesti saame me siin tõesti väga palju veel ära teha ka komisjoni nimel. veel üks viide, Haiti, ütleb härra Zeller, detsembrikuus arvatavasti Euroopa Liidu AKV parlamentaarne assamblee toimub Haitil, nii et kui oleks infot, mida me saaksime seal kohapeal kasutada, siis oleksin väga tänulik selle eest. jah, hea meelega see, mida me IMF-ist teada saime, oli see, et äh, struktuuriprobleemid on äh, täpselt samasugused nagu kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kui me sellest rääkisime, nii et tõesti väga vähe on seal tehtud. ja nüüd eelarve peadirektoraat ja proua Piiris, palun. Um, suur tänu, tahtsin öelda lihtsalt et see oli väga hea äh, võimalus, et õppida Maailmapanga kogemustest äh, ning teha positiivset äh, koostööd Maailmapangaga ning mis puudutab kolleeg Selleri poolt mainitud, siis on huvitav kuulda, et on hea, kui see on ligipääsu toonud platvormile, sest see näitab äh, Ähm, ka äh, seda reaalajas äh, raporteerimise eeliseid, millest oleme, mille osas oleme koostööd teinud Maailmapangaga. jah, meil olid seal väga huvitavad kohtumised äh, kõikidel päevadel ja tõesti, Maailmapank on siin tõesti väga avatud, on meile valmis vastama ja mis puudutab äh, Maailmapanga Euroopa Liidu projekte, siis tõesti võime selle päevakorda panna, kui on mingeid erilisi projekte, peaksite meile nendest teada andma selleks, et me saaksime seda küsimust ka ette va valmistada. sellega oleme me selle päevakorrapunkti ammendanud, aitäh, sellega on meie avalik koosolek lõppenud ja ma palun kõikidel lahkuda, kes ei ole parlamendiliikmed, assistendid või fraktsioonide poliitilised nõunikud, kui võimalikud, siis vaikselt ja kiiresti. no Und dann möchte ich auch das Konsekretariat bitten zu ja paluksin, et eelarvekontrolli komisjoni sekretäriaat kontrolliks, et tõesti kõik on lahkunud siit saalist